kui äh, oleks võinud arvata. mul on mõned äh, lühikesed teadaanded ka komisjoni kolleegidele, sellepärast et meie esinaine proua Bowles on erakonna konverentsil Ühendkuningriigis ja ma ütlen, et härra Gozessi raport Euroopa poolaasta kohta. me kohtume rahvusparlamentide esindajatega, kes on kutsutud sellel nädalal meie kohtumisele kahekümne kuuendal septembril äh, pärastlõunal. praeguseks on kuusteist parlament, kuueteistkümne parlamendi esindajad oma kohalolekust teatanud, nii et palun kell viisteist null null täpselt kohal olla kolmapäeva pärastlõunal. siis riigiabi kaasajastamise töögrupp leiab aset homme kell neliteist null null, võtab sõna seal vol-, komisjoni ase president Almunia ja siis kapitalinõuete direktiiv neljas ja kapitalinõuete direktiivi alane triloog. kahekümnendal septembril äh, keskenduti kapitalile, äh, kapitalile kriisiolukorras, äh, Euroopa Keskpanga rollile ning ähm, kvartaalsete kapitalimeetmete sissetoomist ja äh, Euroopa Parlamendi seisukohta võeti kuulda mm, ettevõtete mm, ülestest mahaarvamistest ja nii edasi. samuti räägiti krediidi küsimusest, millest räägitakse detailsemalt kolmandal nii palju siis teadaannetest, läheme aga edasi konkreetselt siis nüüd kuulamise juurde, ma tahaksin äh, avaldada rõõmu selle üle, et meil õnnestus majanduskomisjoni niigi täis tuubitud äh, päevakorda suruda veel sisse ka avaliku kuulamise teemal turuga manipuleerimise kultuuri tõrjumine. kui manipuleerimise skandaal plahvatas, siis väga paljud meist nõudsid kaugeleulatuvaid reforme, pangandus reformimisel struktuurselt ja sisuliselt ja viis meid eh, siis eh, seni eh, reguleerimata verstaposti reguleerimisele. Need verstapostid või benchmarkid on kõige olulisemad turgudel, sealt saab alguse see, mille vastu raha või kapitali mõõdetakse kümme miljardit eurot äh, väärtuses võlgu hinnatakse vastuselt Liborile, äh, jätkuvad äh, suured miljardid samuti seotud liber, Liboriga ja keskpikaajalised laenud, mis on samuti Liboriga seotud, ka miljarditesse ulatuvates summades. loomulikult on üllatav see, et paljude jaoks, et seni on need benchmarkid, verstapassid jäänud hindamata äh, seda on seda teinud ainult vaba turg, reguleerinud kuueteistkümnest pangast kuuluv äh, kartell, kes me teame, nagu täna äh, manipuleerisid turuga sellepärast on täna kohal ka väikeste ettevõtete esindajad, et neid ähm, verstapotte ei kasuta mitte ainult äh, professionaalsed investorid, vaid ka regionaalsed tooted sõltuvad või lähtuvad otses, otseselt nendest kohalikel finantsturgudel. ja sellepärast me arvasime, et sellise kuulamise korraldamine väga kõrge tasemega ekspertidega äh, oleks võimaluseks, kuidas turgudes usaldusväärsust taastada me tegutsesime väga kiirelt koos volinik Barnier'ga selleks, et äh, turgudega manipuleerimise määrust äh, äh, laiendada nii, et need verstapostid ka sinna alla tulevad. juttu on olnud ka kriminaalsanktsioonide kehtestamisest turu manipuleerimise või ära- või kuritarvitamise osas ja oleme ka ähm, Kaubanduskomisjoniga kokku leppinud väga tõsiste sanktsioonide kasutamises Äh, käivitatud on ka konsultatsiooniprotsess, millele täna oleme saanud nelikümmend viis vastust, volinik Barnier on samuti sarnase konsultatsiooni käivitanud ja loodetavasti kohes, üheskoos saame siis piisavat infot. ja ähm, kõige olulisem minu meelest äh, on see, et kui me räägime turgude manipuleerimisest ja võrdlusalustest, on see, et meil on äh, tead-, inimesed, kes on teemaga kursis väga hästi, kõigepealt Gary Gensler, ma vabandan, et ei saanud äh, meiega osaleda siin kohapeal, aga selle asemel, et esindaja saata, võtate meie kohtumisest osa videoülekande vahendusel, esimest korda kasutame sellist asja, terve hommiku katsestasime aga mul on väga hea meel teid esimese kõnelejana tutvustada, sellepärast et kui me Washingtonis olime, siis äh, ma nägin, millist tööd teie organisatsioon teeb, ma tunnustan seda väga kõrgelt. Teie roll äh, manipuleerimise esiletoomisel on väga oluline, te olete olnud väga edukas ka manipuleerijate kohtu ette toomisel, nende sanktsioneerimisel ja nii edasi. ja ilma pikemalt jutustamata annaksingi siis äh, sõna nüüd teile, härra Gensler um Good afternoon, Vice Chairman Mc... Äh, tere pärastlõunat, äh, aseesimees McCarthy ja kõik liikmed, ma loodan, et äh, tehnika töötab korralikult ja mul on hea meel teiega täna mm, olla ühenduses ning härra Barnier, mm, vabandan, mul on kahju, et ma ei saa teiega olla täna isiklikult Äh, kontaktis esimest korda, olen ma selle komisjoniga ühenduses just äh, seoses äh, Libori skandaaliga. ma ei saanud isiklikult kohale tulla, sellepärast et Washingtonis omaenda kodumajas kukkusin eelmisel nädalal ja murdsin neli ribi ja seetõttu ei saanud ise pikka maad reisida ma tervenen jõudsalt, aga kui ma mõtlesin tänase ettekande peale, siis äh, ma mõtlesin äh, pidevalt nende küsimuste peale, mida minu perekond mulle esindas, äh, kuidas see täpselt juhtus, kui hull on olukord ning kuidas terveneda. nii et kui ma hakkasin tänast ettekannet ette valmistada, siis, valmistama, siis mulle tuli meelde ka, et pärast Barkli juhtumit tegelikult kõik need küsimused on ka akuutsed praeguses kontak-, kontekstis Äh, kuidas Libori protsess on mõjutanud äh, tänast olukorda? Mm, ma arvan, et on kolm väga olulist äh, aspekti. esiteks, üks väga oluline probleem seoses Liboriga on see, et mitte turvalistes tingimustes pankadevaheline võimekus üksteisele laenata on langen-, langenud. selle on toonud kaasa ülemine majanduskriis kahe tuhande kaheksandast aastast, sealhulgas ka Euroopa riigivõlakriis ning see, et õigusaktides on väga rangelt määratletud kapitali ning likviidsusreeglid ja see tähendab seda, et pankadevaheline laenamine on vähenenud. ma arvan, et äh, kui me räägime äh, sellest, et intressimäärad oleksid usaldusväärsemad, et on meil kindlasti vaja äh, meie võrdlusaluseid sättida paika nii, et need oleksid seotud tegelike tehingutega ning mitte hinnanguliste tehingutega kui turuosalised eh, annavad eh, andmeid võrdluse aluseks, eh, mis on hinnangulised, olgugi et nad võivad heatahtlikult tegutseda, see siiski tegelikke tehinguid ei kajasta. see on suhteliselt pimedas tulistamine ja seetõttu, kui me räägime tegelikest tehingutest ja võrdlusalustest nende kaudu, siis saaksime Barkli sarnaseid skandaale tulevikus vältida. teine asi on see, et Libori jaoks antavad andmed, mis Briti Pangandusliidule üle antakse, selle üle mitte keegi järelevalvet ei äh, teosta Äh, mitte keegi ei kontrolli seda, et pangad kas tahtlikult või tahtmatult äh, panevad kokku informatsiooni, mis äh, intressimäärade näol, mis neile on kasulik. ning kolmas aspekt, mis on oluline, on see, et pankadel loomulikult neid andmeid esitades on kon-, huvide konflikt sellepärast, et nende kaubanduspositsioonid, kauplemispositsioonid loomulikult saavad võivad äh, kannatada või on, on soodsamas positsioonis, äh, kui äh, andmed antakse vastavalt nende huvidele. edasi, mis Barclays juhtum meile näitab? ma arvan, et see, kogu see juhtum näitab meile, et Need vahetusintressimäärad nii Libori kui Euribori puhul peaksid oma tähtsuses vähenema ma ei hakka siit maha lugema, sellepärast et see tekst on olemas, aga neli aspekti minu poolt. kõigepealt äh, oluline on see, et äh, neli uuringut on tehtud äh, Ameerika Ühendriikide dollari libori suhtes ning ka Euribori suhtes ja mm, me oleme näinud, et libor on kaks korda odavam või väiksem vahetusintress kui Euribori oma. küsimus tekib, miks see niimoodi on? Äh, intressimäära pariteet äh, on teooria, millele on juba äh, toetatud pikka aega. intressimäära pariteedi teooria näitab seda, loogika kohaselt oleks int-, intressimäärad ja ka võrdluse alused omavahel korrelatsioonis aga kui me vaatame kahe tuhande seitsmendast aastast alates intressimäära pariteedi teooria rakendamist, siis äh, me näeme, et teooria ja praktika on kaks väga eri asja ja seda juba vähemalt viimased neli aastat. edasi, äh, kui me räägime äh, lühiajalistest intressimääradest ja volatiivsusest, siis Äh, Libori puhul me näeme, et kuigi turgudel on intressimäärad väga palju kõikunud, siis Libori puhul on olnud äh, olukord väga stabiilne. küsimus jällegi, mikspärast? kui nagu me vaatame äh, viis aastat tagasi ja kuni tänase päevani, siis viiest kuuest kauplemispäevast viiel me näeme, et äh, Libor ei ole üldse muutnud oma intressimäära. edasi, äh, kui Libor äh, võrdlusalus ja viites intressimäär viitab pankade krediidi usaldusmäärale Äh, kui me vaatame äh, intressimäärasid, mida neliteist Libori pankadest on esitanud ja äh, võrd-, võrdleme näiteks intressimäära vahendustehingutega neid, siis jällegi arvud ei ole korrelatsioonis omavahel. ma arvan, et Libor ja kogu viitesintressimäära küsimus viitab kogu meie finantsturgude tervislikule seisule ja see ei ole üldse Barclaysi puhul ainult, vaid teiste pankade puhul samuti Äh, kui meie asutus alutas Libori vahetusintressimäära olukorra uurimist, siis äh, me nägime, et äh, selline manipulatsiooniprotsess on vastuolus seadusega, sellepärast et riikidevahelisel vahetustehingute puhul ei tohi kindlasti vahetusintressimäära manipuleerida mingilgi moel ja äh, meie kolleegid äh, Londonis ning ka äh, Justiitsministeerium Ameerika Ühendriikides on seda olukorda uurinud ning see on ebaseaduslik. kui võrdlusaluste osas Euroopa institutsioonid püüavad paika panna õiguslikke sätteid, Äh, selleks, et äh, kriminaalvastutusele manipuleerijaid võtta, siis ma arvan, et need on head sammud ja Ameerika Ühendriikides on need juba töötanud. kui me vaatame tulevikku, siis on oluline see, et võrdlusalused baseeruksid reaalsetele tehingutele, äh, sellepärast et reaalseid tehinguid on võimalik järele vaadata, ning see tähendab reaalset olukorda, et turul kohtuvad müüjad ja ostjad ning äh, viiteintressimäär, mis on jälgitav ja baseerub äh, tõsistel äh, tehingutel, on üks konkreetne suurus ja mitte selline pimedas tulistamine, nagu me siiani oleme teinud. samuti tuleb manipuleerijad tuua vastutusele. rahvusvahelised institutsioonid ja järelevalveametid saavad töötada Libori sarnaste skandaalide, skandaalide vältimiseks tulevikus, tulevikus, aga äh, kindlasti äh, ei muuda see mm, olukorda, kus äh, pangad ei ole nõus üksteisele laenama ilma turvagarantiideta. Libori küsimuse puhul on oluline ka see, et kas olukorda saab tulevikus vältida või näiteks oleks meil vajalik Libor asendada viites intressimääraga, äh, mida oleks reaalsetel tehingutel võimalik ka jälgida. Mm, erinevaid selliseid intressimäärasid on juba äh, ellu kutsutud, aga äh, turg nendele väga ei toetu. minu arust on oluline ka see, et Liboril base-, laenud, ostud ja tehingud äh, oleksid jälgitavad, vaja on äh, sellisteks tehingute jälgimiseks äh, teatud järelevalve kriteeriume ning kindlasti peaks olema ka üleminekuaeg, et kõiki osapooli kaitsta. mitmed rahvusvahelised organisatsioonid jälgivad neid tendentse, sealhulgas ka Briti pangandusjärelevalve ja teised, ma olen töötanud nende institutsioonidega koos eh, senini, eh, ootan meie koostööd tulevikus ning eh, ootan ka, millised on Euroopa Parlamendi äh, käesoleva äh, komisjoni ning Euroopa Komisjoni äh, analüüside tulevikut. lõppkokkuvõttes on minu arust oluline see, et üleilmselt tagatakse usaldusväärsus, et need intressimäärad, mida inimesed kasutavad pankadevahelistel laenudel ning eraisikute tehingutes, oleks usaldusväärsed. ja suur tänu, et kaasasite mind käesolevale koosolekule, aitäh! Thank you very much, Chairman Gensler, that was excellent um.... suur tänu, see oli väga suurepärane üle, ülevaade ja me otsustasime just praegu, et kuna ühendus on nii hea, siis võib-olla tulevikus me ei peaks üldse inimestel sundima siia kohale tulema, vaid me võime lihtsalt neil lasta jääda koju riiki, sest me räägime siin tõesti üleilmsetest asjadest ja võib-olla tõesti oleks hea, kui igaüks saaks rääkida oma koduriiki. ma loodan, et te jääte liinile ja ma saaksin nüüd et me saaksime teile hiljem ka küsimusi esitada. ja nüüd ma annaksin sõna volinik Barnierile, kes äh, esindab siin komisjoni ja tema räägib meile, mida on komisjoni tasandil tehtud ja otse loomulikult on ka talle võimalik siis hiljem küsimusi esitada. palun, härra Barnier. Thank you very much. suur tänu, Arliin ja kaunist pärastlõunat kõigile tere hommikust, Gary, sulle! tore näha sind öö, äh, siin ekraanil. ja hindan väga kõrgelt öö, äh, seda, et öö, äh, vaatamata hiljutisele õnnetusele öö, meiega ikkagi täna liitusid. edu paranemisel ja suur tänu ka härra Konole ja teistele, kes on kohale tulnud öö, see on väga väärtuslik meie jaoks. ma tahaksin äh, tänada äh, raamatupidamisstandard, arvepidamisstandardite äh, eest vastutajat täna siin eraldi sellepärast, et meie ees on äh, ülemaailmsed väljakutsed ja härra Barnier küsib, et kas ta peab rääkima inglise keeles. tõlgemeeskond ütleb, et ei pea. härra Barnier jätkab siiski inglise keeles. Äh, lähen varsti üle emakeelele ja võib-olla siis äh, on see näide sellest, kuidas ka finantsteenuste maailm võib olla mitmekeelne. suur tänu, Erliin, selle algatuse eest, ma ütlesin proua McCarthy'le hetk tagasi, et äh, mind äh, üllatab see, kui palju teil on äh, kuulamisi, Philip Lamberts korraldab ka kuulamist väga olulisel teemal pangandussektori riskide hajutamisest. Sharon Bowles, teie komisjoni esinaine, on samuti väga aktiivne ja ausalt öeldes üllatab mind äh, see, kui äh, põhjatu on teie kogemuste ja teadmiste pagas äh, nendel praeguses maailmas väga olulistel küsimustel. ma teeksin kolm märkust, enne kui läheme dialoogi juurde. võib-olla jätkan siis sealt ja samal teemal, mida ütles härra Gensler. praeguses praegudes oludes, kus äh, turgudel volatiilsus on ülisuur ja äh, investorite, nii nagu ütles härra Kensler ja äh, kodanike usaldusväärsus turgudes on olulisem kui kunagi varem. on oluline rõhutada see, et turgudega kuritarvitamine ja see, mida see on meile õpetanud, on, on ikkagi väga oluline, see meid mõjutab kaudselt ja ka otseselt. me teame, et äh, Libori juhtumine, juhtum ja taolised sarnased juhtumid mõjutavad otseselt äh, iga inimese elu, see äh, otsustab väga paljude finantsinstrumentide saast-, saatuse üle, tuletisinstrumentide osas, mõjutab otseselt äh, ka näiteks elamulaenude suurust, äh, krediitkaardi ähm, äh, kulukust äh, ja nii edasi, ehk teisisõnu me räägime asjast, mis ei ole sugugi tehniline äh, jah, tehnilist iseloomu, kuid asi, mis puudutab väga paljusid inimesi ja ausus ja läbipaistvus selliste meetmete puhul on muidugi kõige olulisem. ja otseselt mõjutab see ka ju Euroopa konkurentsivõimet, sellest minu kolleeg Almunia räägib ilmselt hiljem, äh, aga äh, me peame suutma, kuigi see on ilmselt võimatu, mõõta seal nende turgude senise kuritarvitamise mõõdet. selge on see, et igasugune kuritarvitamine aga kindlasti meie kaaskodanikke negatiivselt mõjutab. ja ausalt öeldes selliseid afäärid, nagu see Libori afäär, tõmbab otseselt eh, inimeste silmis eh, alla kogu selle tegevuse mainet, mida me oleme üritanud teha G kahekümne raames eh, ja, ja annab toidust nendele, kes on protektsionistlikud või natsionalistlikud Euroopas. teiseks, me peaksime nii kiiresti kui võimalik leidma tugeva ülemaailmse vastuse praegu toimuvale sellepärast äh, ma hindagi nii kõrgelt, et äh, nii Maasa kui ka Gary Kantsler on kutsutud osalema äh, sellepärast, et probleem on ülemaailmne ja sellepärast on väga oluline, et me kõik oma piirkondades, oma seadusandlusesse, Ühendriikides, Jaapanis ja muidugi Euroopas koordineeriksime tegevust ülemaailmsel tasandil. võrdlusaluseid kasutatakse üle terve maailma ja sellepärast on täiesti normaalne, et me koordineerime oma tegevuse rahvusvaheliste partneritega Ko. Euroopa Komisjon teeb väga tihedat koostööd Euroopa Keskpanga, teiste keskpankadega, Finantsstabiilsusnõukoguga äh, äh, ja teiste institutsioonidega selleks, et kujundada välja praegusele süsteemile alternatiiv selleks, et paremini vastata reaalmajanduse vajadustele. meil on vaja jah, globaalset äh, reaktsiooni, aga ka jõulist. Äh, me peame mm, hoolitsema selle eest, et see avalik teenus, mida me pakume, oleks äh, kodanike ootuste kõrgusel, täna see nii ei ole. me peame piiri panema sellele kultuurile piiri, kus kõik on lubatud, karistamatusele tuleb teha lõpp ja seda kahjuks paljudes finantsinstitutsioonides äh, kasutatakse jätkuvalt ja tuleb ilma igasuguse äh, kõhkluseta äh, karistada võrdlusalustega manipuleerimist Euroopas ja pean silmas siin nii kriminaalkaristusi kui ka halduskaristusi ja mitte mingisugust põhjust enesega rahul olema, kus meil kindlasti praegu ei ole sellepärast me juulis äh, käivitasimegi ühtse dialoogi me tegime ettepaneku määrusesse direktiivi nii kiiresti kui võimalik sisse viia vastavasisulised muudatused turgudega kuritarvitamise kohta ja mul on väga hea meel, et EKONi komisjon on juba arvesse võtnud meie muudetud seisukohad ja loodetavasti aitab see meil nii kiiresti kui võimalik koos ülemkoguga jõuda konkreetsete lahendusteni. Euroopa Komisjon kavatseb teie ja ülemkoguga teha koostööd selleks, et tagada, et selles tekstis ei oleks mitte ühtegi auku ja ma tahaksin teid äh, kaasseadusandla, andjana Äh, selle eest tänada, et te nii kiiresti olete asja käsile võtnud. see uus äh, sanktsioonide režiim on vältimatu, kuid siiski, daamid ja härrad, ainult üks osa vastusest, meil on vaja öö, äh, finantsturgudel tõelist kultuurimuutust. selleks me peame majandusjuhtimist jõustama, läbipaistvust suurendama selliste instrumentide puhul ja ei tohi kõrvale heita mitte ühtegi probleemi või küsimust me peame olema väga äh, äh tähelepanelikud äh, selle instrumendi väljakujundamisel äh, ja selles, mis on institutsioonide roll sellest, milline on meie järelevalve võimalused ja nii edasi. tegemist on äärmiselt keerulise teemaga ja sellepärast ei saa me tegutseda üksi, vaid käivitasime äärmiselt kiiresti avalikuga, avalikkusega konsulteerimise protsessi Äh, mis puudutab äh, siis äh, seda, mida oodatakse meid seadusandluse raamistiku osas, mida oodatakse võrdlusaluste reguleerimise osas, see konsultatsioon on nüüd laht-, avatud kahekümne üheksanda novembrini ja ma tuletaksin meelde, et absoluutselt kõik võivad selles osaleda, ka Euroopast väljaspoole, see on väga kasulik konsultatsioon minu meelest, sellised konsultatsioonid mitte kunagi ei ole kunstlikud, vaid kannavad vilja Äh, praegu me peame kaaluma kõikvõimalikke variante, välja arvatud ühte, nimelt jätta asjad nii, nagu nad on ja jätta asjad enese reguleerida, sellepärast et me teame, mida see kaasa toob. see konsultatsiooniprotsess on väga lai, see ei puuduta mitte ainult intressimäärade võrdlusaluseid, nagu seda on Libor, äh, vaid neid võrdlusaluseid kasutatakse ka teistes äh, valdkondades äh, ja mille kasutamine võib kaasa tuua väga tõsiseid tagajärgi, näiteks nagu toorainete äh, tuletisinstrumendid. Äh, oluline on kindlasti äh, maandada nii väikses kui võimalik, võimalik huvide konflikt. me räägime siin tõelistest tehingutest ja loomulikult, äh, kui me keskendume ainult tõelisele, ähm, siis äh, on manipuleerimise risk ilmselt väiksem, aga oluline on see, et see süsteem toimiks äh, kus iganes. meie eesmärk on võtta arvesse kõikvõimalikud nõrkused selliste võrdlusaluste loomisel ja see tähendab seda, et mitte ükski küsimus ei saa jääda tabuks me oleme küsinud endalt äh, ka selle kohta, et kuidas ähm, struktuur äh, tugevamaks muuta, kuidas läbipaistvust tagada äh, seal, kus tuleb teatav liikumisruum lubada. me võime siiagi laiendada nii-öelda majandusjuhtimist äh, aga selge on see, et avaliku sektori institutsioonide roll tuleb üle vaadata, tuleb vaadata, millist rolli nad võiksid mängida huvide konflikti ennetamisel. ja oleme endalt küsinud, kas ei peaks piirama ka nende indeksite, võrdlusaluste kasutamist, kui neid kasutatakse nendes äh, valdkondades, äh, mis lähevad palju kaugemale võrdlusaluste esialgsest äh, eesmärgist ja lõpetuseks ma tahaksin teile öelda, kuigi te olete ilmselt minust aru saanud, et me oleme veendunult võtnud ette tegutsema hakata, ma loodan, et Euroopa Parlament ja Ülemkogu koos kõikide rahvusparlamentidega on valmis meid aitama selleks, et see uus seadusandlik raamistik kujuneks nii tõhusaks kui võimalik, suur tänu! Thank you very much, Commissioner, and uh, I suur tänu, härra volinik, ja ma arvan, et äh, kindlasti on teil õigus äh, selles osas, et äh, meil on vaja üleilmseid lahendusi ja eelmisel nädalal läbipaistvuse direktiivi ähm, puhul äh, Äh, mis kuulub ka teie haldusalasse, äh, leppisime kokku äh, väga lihtsates läbipaistvuse tingimustes ja ma arvan, et see on väga hea näide, kuidas me saaksime kõike koondada ning kuidas me üleilmselt õiges suunas edasi liikuda saame. tahaksin rääkida sellest, et tõepoolest need viiteintressimäärad mõjutavad meie kodanike elu otseselt, sellepärast olengi kutsunud härra Andrew Farrelli siia, kuna tema kaitseb äh, väikeseid ja keskmisi suurusega ettevõtteid, mis puudutab äh, kompensatsioonitaotlust äh, Libori skandaali osas. palun, teil on sõna. Um, suur tänu meie positsioon äh, on äh, seotud sellega, et äh, me oleme õigusfirma, tegutseme loode Inglismaal ning kaitseme tavapäraselt VKE-sid ja ka suuremaid ettevõtteid. meie kliendid on väga erinevates sektorites, sealhulgas jaesektoris, finantsteenuste sektoris ja me oleme oma klientidega rääkinud Libori võrdlusaluse manipuleerimise skandaalist, eriti nende klientidega, kes on seotud pangandus- või varipangandussektoriga Äh, me oleme omaenda poolt ja ka klientide poolt märganud seda, et libori manipuleerimine on toonud kaasa väga olulise kulu äh, ja loomulikult on selliste viitintressimäärade manipuleerimine põhimõtte küsimus, aga sellegipoolest mm, õiguslikult meie kliendid kohtusse pöörduda ei kavatse. loomulikult sellise esinaine palub rääkida kõnelejal aeglasemalt, sellepärast et tõlgid ei jõua järele. niisiis, tegelikult võib öelda, et viiteintressimääradel, kuigi ei ole olulist mõju meie klientidele, on väga oluline mõju majandusele tervikuna no, Eh, sellepärast et eh, intressimäära vahendustehingud eh, tähendavad pika aja jooksul, et reaalmajandusele on väga olulised mõjud. nüüd on Ühendkuningriigis teada, et intressimäära vahendustehinguid ehk IRSA siis on müüdud kümnete miljonite eurode eest ning VKE-d on selliseid tehinguid ostnud sellepärast, et nad arvasid, et see kaitseb neid intressimäära tõusu eest ning äh, kaitseb väikseid ettevõtteid ning, äh, ning nende omanikke äh, reaalsete kulude eest. aga sellegipoolest ei viidanud pangad hirsasid müües, kui palju täpselt firmad kaotavad, kui intressimäärad langevad selle asemel, et äh, teha väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele äh, kättesaadavaks fikseeritud intressimääradega pangateenused ja laenamisteenused, äh, pangad pigem eelistavad müüa intressimäära vahendustehinguid oma klientidele ning tavapäraselt on selliseid tehinguid klientidele äh, müüdud äh, laenamistehingu lõpuosas, mis tähendab seda, et laenajad, laenuvõtjad ise on juba väga haavatavas positsioonis ja on sunnitud selliseid äh, teenuseid ostma ähm.. Tegelikkuses tekitasid VKE-des hirmu just pangad, kes ütlesid, et intressimäära vahendustehinguid on vaja osta Äh, pangapersonal on motiveeritud selliseid teenuseid müüma, sellepärast et nad saavad selle eest äh, boonuseid ning loomulikult see tõstab ka pankade äh, tulukust. sellistesse juhtumitesse, kus meie oleme kaasatud, on pangapersonal öelnud, et nemad ei ole olnud positsioonis tegemaks mingeidki hinnanguid, kuidas täpselt ähm, IRSA tehingut ähm, laenajaid äh, konkreetselt kaitsevad. Äh, ning ähm, tehingute dokumentatsioon tavapäraselt äh, on väga mm, formaalse sõnastusega ja Ühendkuningriigis ei ole eh, tegelikult eh, ühtegi allikat, eh, mis oleks saanud korralikult irsade kohta ettevõtjaid nõustada. kuna intressimäärad on langenud, on laenajad ja pangad otsinud intressimäära vahede katmise võimalusi äh, ning ettevõtjatele on see tähendanud isegi oma varade müüki ja ettevõtete sulgemist. intressimäära vahendustehinguid on äh, ka äh, rahastatud ettevõtete poolt madalama intressimääraga laenudega, aga ilmselge on see, et ka see on ettevõtjatele kulusid kaasa toonud äh, pärast seda, kui äh, pangaklientide lobi jõudis äh, Ühendkuningriigi parlamendi liikmeteni, äh, on ka parlamendi liikmete teadlikkus suurenenud ning pangad said ise vahendustehingute, mm, intressimäära vahendustehingute skeemide puhul otsustada, millised kliendid on nendesse skeemidesse kaasatud äh, ja millised on intressimäärad. Äh, kindlasti on vaja sõltumatuid organeid äh, selliseid tehinguid hindama aga pangad ise on oma sõltumatud äh, vaatlejad välja valinud ja äh, kliendid on praegu mures, et nad ei saa korralikku kompensatsiooni, kui nad äh, ei pöördu kohtu poole. Inglismaa pank, sealhulgas ka teised pangad, on tegelikult suurendanud praegu ettevõtete mm, kulukust aga samas tegutsenud selle nimel, et intressimäärad üleüldiselt langeksid. väga raske on äh, siin järeldada äh, midagi muud kui see, et pangad on käitunud ainult iseenda huvides ja mitte oma klientide huvides. Nad on tahtnud suurendada oma töötajate boonusi, äh, omaenda tulusid ja seda klientide arvel. sellist käitumist on kindlasti vaja muuta ja see on pankade puhul peamiseks välja put-, väljakutseks väga raske on öelda, millist heidutust peaks kasutama selliste selliste skandaalide kordumise eest, olgu see siis viitintressimäärade põhimõtete muutmine või muu. jaemüügisektorisse ning pangandussektorisse tuleb teha strukturaalseid muutusi aga raske on ähm, näha meil praegu seda, kuidas struktuurimuutus aitaks äh, moraalseid protsesse suunata äh, sellises suunas, et pankade käitumine reaalselt ka muutuks. Äh, tänases olukorras on küsimus, milline ennetav seadusandlus peaks olema, kas peaks olema näiteks kriminaalvastutuse võimalus, kas peaks Äh, vastutusele võtma äh, panga juhte äh, või nõukogude juhte, kes selliste intressimäära vahetustehingute müügi eest vastutavad. aga küsimus tekib, kas, milline, kas vastutus on suurem sellisel juhul, kui käitumine panga poolt on tahtlik? igal juhul tuleb selliseid manipuleerimise vorme vältida ning äh, loomulikult oleks vaja konkurentsiõigusesse ja kartelliõigusesse kaasata ka äh, majandusteadlaste äh, vaatenurka. Ühendkuningriigis ja teistes jurisdiktsioonides on pikalt mõeldud selle üle, et kas äkki jaepangandussektor ei ole üle kontsentreeritud sellepärast et äh, kartellilaadsed äh, tegutsemisvormid võimaldavad tänastel manipulatsioonidel aset leida ning äh, kas konglomeraatide lahtimurdmine oleks siin hea lahendus? kuidas oleks võimalik Euroopa pankade konkurentsivõimet suurendada üleilmses majanduses tervikuna, on küsimus, mis jätkub. suur tänu, te te-, tõstatasite väga olulisi küsimusi mis on väga olulised ka meie teiseks kuulamise pooleks, eriti volinik Almuniaga ja konkurentsiõigusega seoses üldisemalt. meil on nüüd veidi aega küsimustest ning, küsimusteks ning liikmeid on ka saali juurde tulnud. kuna tegemist ei ole formaalse kuulamisega, siis ma ei hakka formaalseid protsesse siin jagada. aga kõigepealt tahaksin ma kasutada võimalust, kuna olen siin esimehe rollis, ma tegelikult tahtsin niikuinii ise ka küsimusi esitada, nii et nüüd on mul see võimalus. kõigepealt tahaksin küsida härra Kensleri käest, te ütlesite kolme asja, nimelt et meil on vaja jälgitavaid tehinguid, meil on vaja paremat järelevalvet ning meil on vaja ka huvide konflikti vältimist. ma arvan, et üks väga põhiline küsimus siinkohal on, et kui me räägime eh, kartellilaadsest süsteemist, mis pangandussektoris eh, praegu toimib, kes viitintressimäärad paika panevad, siis kuidas on konflikt ja huvide konflikti üleüldiselt võimalik vältida? ja Philipp, kas eh, nüüd jätkame teie küsimusega? paneme siin mitu küsimust kokku ja siis saavad meie vastajad vastata. Gensler uh,, Michel. suur tänu, proua esimees mul on, mul oli väga hea meel äh, kuulda teie ülevaateid, mul on paar äh, küsimust, ma vabandan, et äh, ma võib-olla lahkun kell neli, sest ma pean minema hääletama, minu assistent jääb küll kohale, et teie vastused ära kuulata. esiteks, härra Kentsler, te mainisite Barclaysi. ma arvan, et siin on tegelikult probleemi juures rohkem kui ainult Barclaysi siin on erinevad osapooled ja ma tahaksin teada teie arvamust selle kohta, et teiseks ma olen olnud äh, kriitiline üleilmse lähenemise osas, aga et nüüd siin öelda sedagi, mida ütlesid ka sina, Michel, tõesti tegemist on üleilmse kajaga ja kõige parem lahendus oleks leida ka üleilmsel tasandil, mitte aga ühel mandril, nii nagu me seda tegime Basel kolmega nii et minu küsimus on, et kellel on kõige parem positsioon selleks, et paika panna turuindeksi äh, iseloom ja kes peaks olema äh, see reguleerija, kes hiljem hakkab rakendama, et kas me saame tõesti vastu võtta äh, üleilmsel tasandil indeksi, millele kehtivad ka üleilmsed tingimused või meil tuleb siiski jääda Jaapani, USA, Euroopa mehhanismide juurde? härra Feio. Thank you, Alan. I have some questions on suur tänu. mul on mõned küsimused, mis on edastanud proua Peedikäinen, kes on Rahvapartei raportöör selles küsimuses kallid kolleegid, kas ma võiksin teil paluda, et te räägiksite natukene kõvemini selleks, et äh, ka meie USA külaline saaks meid äh, kuulda, nii et palun tõesti rääkige natuke kõvemini. mul on mõned proua Peedikäinini küsimused teile edastada, ma arvan, et teie esimeses äh, sõnavõtus te vastasite juba mõnedele tema kõhklustele, aga ma arvan, et mul tuleks siiski proua Peedikaineni küsimused veel kord välja tuua. esiteks, kuidas seda praegust äh, määrade paikapanemise süsteemi reformida? kas äh, oleks kasulik, kui meil oleks tööstusvaldkondade sisemised järelevaatemehhanismid, mis võiksid olla Libori ja Euribor B alternatiivid ja kes peaks äh, seda äh, Äh, määra haldama. see komisjon on mõelnud äh, määrade laiendamise peale, kas on olnud juba mingeid järeldusi, mida võiks praegusest tööst teha? aitäh. härra Klints, kas teie soovisite küsida? suur tänu, mõned kommentaarid ja siis küsimused. Uh, härra Barnier, te ütlesite, et meil on siin tegemist suure usalduse kriisiga ja ja mis praegusel hetkel toimub, see tegelikult suurendab seda kriisi, mitte ei vähenda. see, mis juhtus, ei olnud juhus. siin on paar väga tähtsat turuosalist olnud ja tegemist ei ole isoleeritud juhtumitega, meil ei ole tegemist mitte ainult äh, manipuleerimisega, vaid siin on tegemist ka rahapesu ja muude selliste kuritegudega, nii et tegelikult äh, suurel määral äh, turu osapooled ei näita mitte mingit usaldust üles tarbijate, äh, järelevaatajate, üleüldse õiguse ees ja sellepärast ongi see olukord nii äh, murettekitav ja meil tuleb äh, midagi teha. ma ei tea, kas Libor on maailma kõige tähtsam number või mitte, mõned ütlevad, et on. aga on selge, et Libor on tähtis ja sellepärast, kuigi see on nii raske, tuleks vähemalt saada mingi mm, aim selle kohta, et kui suur see kahju on, nii et meil oleks vaja mingit umbkaudsetki numbrit vaja. ja kuidas nüüd seda kõike lahendada? ma arvan, et reeglitest ainuüksi ei piisa. Nad on tähtsad, nad on eriti tähtsad USA-s ja Euroopa Liidus ja on tähtis, et USA ja Euroopa Liit läheksid ühes suunas ja koordineeriksid oma tööd aga minu arvates on tegemist kultuuri küsimusega. Äh, juhtivad äh, töötajad, neil lihtsalt ei ole sisse ehitatud seda moraalset lähenemist, mida ma neilt ootaks. ja niikaua, kui on eesotsas juhtivatel positsioonidel needsamad inimesed, kes ei saa aru, et äh, reeglitest kinnipidamine ei ole mitte ainult äh, maineküsimus, vaid midagi, mida tuleb tõesti teha, ei ole meil võimalik olukorda parandada, otse vastupidi. vahel nad isegi ei saa aru, et reeglitest kinnipidamisest üldse ei piisa. see, mis on äh, küll juriidiliselt lubatud, ei pruugi alati olla kõige mõistlikum, nii et me võiksime teha mida me võiksime teha selleks, et äh, kultuuri muuta, seda ei ole küll võimalik üleöö teha, aga võib-olla järgneva viiekümne aasta jooksul, sellepärast et äh, muidu juhtivad töötajad lihtsalt äh, mõtisklevad ikkagi veel edasi selle üle, kuidas nad saaksid kogu süsteemi enda kasuks ära kasutada. proua Ferreira sotsiaaldemokraatide nimel, palun. jah, suur tänu, kõigepealt suur tänu kõikidele kõnelejatele, eriti härra Kensleril on väga suurepärane teid jällegi kohata. minu küsimus puudutab äh, tingimusi selle kohta, et kuidas mõista seda, mis toimus ja kuidas seda kõike ära hoida, et see uuesti ei korduks. USA-st, USA ametivõimud tegelikult juba kahe tuhande kaheksandal aastal hoiatasid selle probleemide eest. kuidas läks nii kaua aega ja kuidas Euroopa ei saanud sellest probleemist aru? nii et kas me tegelikult saame, oleme üldse võimelised aru saama, mis turgudel toimub ja teiseks härra Kensler tegi ettepanekuid tuleviku kohta, selgeid ettepanekuid. et, et tegemist peaks olema äh, jälgitavate tehingutega, mille, mitte ka varjatud tehingutega, et siis on olnud veel mõned muud äh, te-, ettepanekut, kas te võiksite täpselt äh, selgitada, mida see USA Libori äh, nõukogu endast kujutab, millised teised organid teil veel on sisse viidud ja kuidas me saaksime õppida sellest, mida teie juba olete ära teinud? ja kas komisjon on valmis äh, ka neid ettepanekuid üle võtma, sellepärast et on väga tähtis, et me avaksime arutelud, aga samas mingid juhised on juba olemas ja ma olen aru saanud, et üheks juhiseks on nii see, et midagi ei saa jääda nii, nagu see on siiamaani olnud. nii et võib-olla tõesti oleks tähtis, et me nüüd hakkaksime selgeid äh, ettepanekuid välja tooma. härra Schmidt, palun, ALDE fraktsiooni nimel. suur tänu, proua esimees, härra kantsler, teid on tõesti väga tore jällegi näha, me kohtusime juulikuus Washingtonis minu küsimus on järgmine, et jah, et me oleme saanud mõningaid vastuseid teilt ja teie kolleegid on öelnud, et me peaksime võib-olla üleüldse äriringkondade, ärikoolide suhtumist muutuma, et kuidas ärikoolid võiksid oma tudengitesse teistsugust suhtumist süstida. see pole kindlasti lihtne ülesanne ja kindlasti see koda siin kannab ka selles küsimuses oma vastutust kriis algas kahe tuhande seitsmendal, kahe tuhande kaheksandal aastal või vähemalt nii Wall Street Journalis kirjutati aga siis öeldi, et võib-olla, või toona öeldi, et noh, et see ei ole võib-olla kõige hullem, aga nüüd me oleme jõudnud sinna, kus me oleme ja kuidas on nüüd möödunud neli-viis aastat, et kas see on nüüd siis halb või hea, et me reageerime. hästi, ma annan nüüd äh, Kesslerile sõna, et ta saaks anda esimesed vastused ja siis olid ka meie volinikule küsimused, nii et härra kantsler, kas te soovite alustada vastamist? meil olid mõned tehnoloogilised, mõned filosoofilised küsimused, nii et vaadake, kuidas ja millele vastate. suur tänu ja suur tänu ka komisjoni liikmetele ja kui mõni küsimus jääb äh, vastamata, siis äh, proua esimees, äh, tuletage see mulle meelde aga ma arvan, et see üldine küsimus, et kuidas asjad niimoodi jamaks läksid, asi oli selles, et kui ähm, me liikusime väga kaugele tegelikest tehingutest, siis isegi kõige äh, siiramad ja, ja kõige usaldusväärsemad inimesed kaotasid usu ja, ja eemaldusid sellest asjast ja meie aruanded kahe tuhande kaheksanda aasta võlakriisist näitavad seda, et tegelikult äh, mida tähendavad pankadevahelised laenud ja selle maksumus äh, nii kuival turul. nii et teie küsimus, proua esimees, et kuidas kokkupõrget vältida, nagu küsisid ka teised, sellepärast et äh, isegi Barclay juhul äh, kus äh, meil on tegemist A, B, C ja D pangaga, reeglite järgi me ei tohtinud neid nimesid isegi välja öelda. Äh, ka see on üks osa sellest, aga kokkupõrked äh, on il-, oht on ilmselt äh, väiksem, kui tegemist on tegelike tehingutega. ma ei räägi siin võib-olla, et see peaks nii olema igal päev, igal minutil, aga kui tegemist on siiski tegelike tehingutega, siis on liikumisruumi vähem ja vähem ka rikkumise ohtu ja valesti käitumise ohtu. oluline on see, et äh, me räägiksime asjast avalikkuse eest ja kui Liboril ei ole piisavalt äh, kui Liberalil on liiga palju tehinguid sellel ebakindlal pankade vahelisel laenuturul, siis äh, tuleb võtta väga karme otsuseid nüüd küsiti, et miks äh, läks neli-viis aastat, enne kui seadusandlus vaata-, võeti. meie äh, komisjon hakkas tegelema asjaga kahe tuhande kaheksandal aastal, kui Wall Street Journal ja Financial Times asjast rääkisid ja me tegime koos äh, Londoni äh, finantsteenuste ametiga, meie suurepärase partneriga, aga miljonid äh, dokumendid sõna otseses mõttes, sadu tunde kõnelindistusi, mis tuli läbi kuulata, üle, tähendab avalduste, tõendite kogumine ja tõendite andmine ja nii edasi, kõik võttis aega. me loomulikult oleksime tahtnud tegutseda kiiremini, aga ei tahtnud välja tulla ka millegagi enne, kui kõik tõendid on käes. ja ma loodan, et tulevikus enam ei lähe nii kaua, viis-seitse aastat ähm, selliste rikkumiste selgitamiseks ja tegelikult on küsimus selles, et kas Libori süsteemi on võimalik nii palju muuta, et ta saaks jätkata või peaks tulema sisse mingisugune uus Ähm, süsteem äh, paneelpangad võib-olla natukene maandavad äh, liberaga seonduvaid riske, aga ma ei tea, kui kaugele. ma arvan, et äh, teised ohud varitsevad meid niikuinii. kes peaks siis asja kontrollima? Teie seadusandjala, teil on väga selge ka järelevalvesüsteem paigas küsimus selle kohta, kas otsest äh, seadusandlust tuua sisse Euroopas, meie oleme väga avatud äh, sellele, me ei taha mitte mingisuguseid geograafilisi piiranguid sellele järelevalve seada, aga kui äh, me räägime Ühendriikidest, siis võrdlusaluste kaitsmine Ühendkuningriigis on, Ühendriikides on väga karmilt tegelikult reguleeritud praegu ja me jätkame väga kiivalt selle jälgimist, et võrdlusalused, mida kasutatakse Ühendriikides, oleksid siiski manipuleerimisohust äh, ja kuritarvitajatest eemal hoitud. Äh, mõned küsimused äh, võib-olla olid veel, aga pöörata mu tähelepanu sellele, proua esimees võib-olla räägite sellest, kuidas kultuuri muuta, sest et üsna mitu kolleegi on selle teema tõstatanud. Te ütlesite väga selgelt, et Ameerikas on paigas äh, karmid sanktsioonid, meie räägime siin potentsiaalset äh, ähm, kriminaalsanktsioonide sissetoomisest. Äh, pangad võivad otsustada, et kui nad asja osas otsustavad valesti ja ohtu ja nende pea kohal kõlgub vanglaoht ja siis nad ei taha selle süsteemiga liituda, ehk teisisõnu, kas te ei arva, et eh, jah, tegeliku tehingu info peaks teil olema, aga andma edasi sellele kolmandale, eh, kolmandale osale poolele, et mitte pangad või pankade liidud ei, ei haldaks seda, sellepärast et teinekord on kuulda olnud, et pangad arvavad, et kui me peame endale võtma isiklikke kohustusi ja isikliku vastutuse, mis meid vii-, võib viia kriminaalkohtu ette, siis me ei taha sinna paneeli minna nii et millised on võimalikud alternatiivid selles valdkonnas äh, sellele, et oodata, et pangad ise selle asja ära ajavad? mulle tundub, et äh, mida lähemale me jõuame konkreetsetele tegelikele tehingutele, mis on jälgitavad, äh, nii nagu näiteks praegu tuletusinstrumentide turul, kus Euroopa ja Aasia jagavad infot äh, Ähm, tehingute kohta, siis väheneb võib-olla ka see oht, äh, mis praegu meie kohal kõlgub. aga loomulikult liikumisruumi jääb alati, nagu te ütlesite, pangad tunnevad ennast natukene närviliselt, äh, aga oluline minu meelest on tuua sisse ka kriminaalkaristused. mitte sugugi ei tohiks sellesse suhtuda kergelt Ühendriikides on äh, kriminaalkaristused äh, ette nähtud, kui keegi teadlikult ja ettekavatsetult äh, rikub eeskirju ja manipuleerib turuga. nüüd, mis puudutab üldist kultuuri, siis tegelikult see on ürgvana asi, et tekivad huvide konfliktid ja mulle tundub, et me peame selle välja ütlema, et selline huvide konflikt on võimalik, aga ma ei arva küll, et me peaksime mingisuguse uue seaduse välja kujundama selle vastu. oluline on see, et kõik protsessid oleksid läbipaistvad, nad peaksid olema nii palju kui võimalik seotud tegelike tehingutega, samas tunnustades, et äh, teatavad järeleandmisi tuleb siin ja seal ikkagi ette näha Äh, tuleb äh, tagada see, et pangad esitaksid õiget infot ja et on äh, vahe kauplemislaua ja öö, esitajate vahel Barclaysil ei olnud sellist erinevust, sellist tulemüüri ei olnud kahe poole, osapoole vahel, nende vahel, kes siis öö, Äh, osalevad sellel pangadevahelisel anduril, need, kes sellest kasu võivad lõigata. ja see äh, sajandite vanune huvide konflikti temaatika, sanktsioonid peaksid olema võib-olla karmimad, aga küsimus on selles, et kas on kaudse kahjuga või otsese kahjuga, kas on tegemist äh, siseringi tehingutega või mis iganes, oluline on see, et need huvid ei läheks konflikti. suur tänu nende väga selgete vastuste eest tuletan veel meelde, et me rääkisime Washingtonis ka džentelmenide klubist, kus äh, džentelmenina keegi ei äh, käitunud. aga nüüd volinik Barnier teile. kõigepealt äh, ma olen Gary Gensleriga enamuses nõus ja tõesti, ma olen nõus äh, sellega, et me peaksime ülemaailmsel tasandil üheskoos sellele probleemile vastu seisma. Arlene McCarthy rääkis ähm, ja tõi välja huvide konflikti. meie näeme kahte probleemset valdkonda. kõigepealt järelevalve, äh, sise- ja välisjärelevalve ning äh, tulemüüre, mis tuleb seada kõikidesse institutsioonidesse. aga veel kord äh, Äh, ootame ära praegu äh, selle konsultatsiooni tulemused. Philip Lamberts. Äh, küsis, et kes peaks need võrdlusalused seadma ja neid kontrollima. mulle tundub, et nende aluseks peaksid olema maailmatasandil ühtsed põhimõtteid, sellepärast ongi täna praegu käiva arutelu Jaapani, Euroopa ja mõõde vahel väga oluline, aga jõustamine äh, ma arvan, et äh, selleks, et asi oleks tõhus, äh, kas Euroopa Liidu tasandil või, või liikmesriikidel üksi, kuna on jõustus, jõustamine väga oluline. reeglid peaks kokku panema üheskoos, äh, nii rahvusvaheliselt kui võimalik, aga rakendama siiski karmilt koha peal. siis räägiti äh, sellest kokkupõrkest äh, härra Almunia ongi juba kohale jõudnud selleks, et sellele küsimusele vastata, sest et asi puudutab tegelikult tema pädevusvaldkonda. mida me koos äh, parlamendiga tegime ja koos proua McCarthy'ga oli see, et me tegutsesime väga kiiresti. Äh, kui jutt on taolise manipuleerimise ennetamisest ja reageerisime nii määrusega kui direktiivi puhul väga kiiresti. ja minu jaoks on väga selge, et sellised manipuleerimised on nii tõsist laadi, et kui me neid tulevikus tahame vältida, siis äh, saame seda teha ainult siis, kui me tea, kui me teame, et need inimesed, kes seda plaanivad, teavad, et nad satuvad selle eest vanglasse. ainult niimoodi võimalik kaitsta riike, äh, maksumaksjaid äh, ja kodanikke. ja sellepärast on see nii MIFIDis äh, kui ka mm, äh, siis äh, turgudega kuritarvitamise seadusandluses väga selgelt sirja, kirjas, et tegemist saab olema kriminaalsanktsioonidega. ja turgude isereguleerimisse ma ei usu ja ei usu ka ma mitte mingisugusesse spontaansesse kultuurimuutusesse finantsturgudel. on oluline, et kehtestatud on reeglid oluline on see, et äh, järelevalvel on ka mingisugused võimalused sanktsioneerida äh, ja ei piisa ainult välisjärelevalvest, vaid ka sisekontroll peab olema igas finantsteenis, teenusepakkuja juures äh, olemas selleks, et me julgustaksime kinni pidama neid institutsioone reeglitest ja meie väärtustest Äh, Elisa Ferreira, äh, sellepärast äh, ma rääkisingi läbipaistvusest, kontrollist ja välis- ja sisejärelevalvest ja nii, nagu Gary Gensler ütles, süsteemsemalt tuleb seostada võrdlusalused tegelike tehingutega. ja nüüd härra Schmidtile vastuseks veel lühidalt. daamid ja härrad, parlamendisaadikud, kes te toetate meie jõupingutustes, aga ka välisvaatlejad, me ei ole jõudnud mitte kuhugi tee lõppu veel. tegemist on ülemaailmse seadusandlusega, mõistliku lähenemisega äh, neli aastat tagasi äh, plahvatanud kriisile. ma ei anna siin mitte mingisuguseid hinnanguid, kuid ma ütlen, et kõikidel G kahekümne kohtumistel ei toodud sugugi välja võrdlusalustega manipuleerimist reaalse ohuna. G kakskümmend rääkis majandusjuhtimisest äh,, reguleerimisest ja läbipaistvusest, aga väga paljude e-, eesmärkide seas, mis detailselt kirja pandi G kahekümne äh, riigi ja valitsusjuhtide kohtumistel äh,, seda võrdlusaluste probleemi üldse ei tõstatanud. ja see tähendab seda, et me peame olema jätkuvalt valvsad äh, me peame tagama selle, et meie järelevalve areneb äh, samuti, äh, see on oluline euroala jaoks loomulikult ja Euroopa Liidu jaoks tä-, äh, üldiselt, me ei ole sugugi tee lõpus, me peame olema valvsad ja tegutsema kiiresti selle kriisi kontekstis. suur tänu, kas on veel küsimusi? kui lubate, siis ma ise tahtsin küsida härra Farrelli käest äh, veel. mulle tegelikult tekitas muret see, et te ütlesite, et enamus VKE-dest ei usalda enam pankasid. ja see on üks äh, suuremaid äh, probleeme, millega tuleb äh, pankadel tegutseda, aga teie räägite muidugi täna siin seadusandjatele ja reguleerijatele, aga võib-olla me võime siis ise anda selle sõnumi teie nimel edasi pankadele. ja kuivõrd volinik Almunian juba siis, siin siis äh, Äh, teie rääkisite kartelli laadsetest organisatsioonidest, härra Farrel, kes on lubanud äh, sellele valesti müügile jalad alla saada äh, ja et VKD ei ole saanud probleemile vastu seista, aga võib-olla te võiksite meile nüüd öelda, et mida siis VKE-d meilt võiksid saada ja mida nad ootavad meilt selleks, et süsteemi tagasi süstida usaldusväärsus ja mis on olnud selle manipuleerimise tagajärjed VKE-dele? härra Klints küsis, et kas seda kahju on võimalik kuidagi kokku arvutada, mulle tundub, et võib-olla rahaliselt mitte, aga võib-olla toote äh, meile natukene aimu selle kohta, et mida VKE-d arvavad, et, et kogu selle manipuleerimisega neile siis kahjuks on tehtud. Äh, härra Farrel, kokkuvõtlikult, VKE-d ootavad kaitset Nad tunnevad eh, ennast eh, pankade ees alasti ja nende eh, mõjujõu all olevad suhted pankadega on seni ju olnud väga usaldusväärsed, üsna tihti VKE-d pöördusid panga poole ärinõuks, nii nagu näiteks juristide poole ja arvasid alati, et pangad tegutsevad nende huvides, kuid nüüd selle Libori afääriga äh, Äh, ja kindlustuskatastroofide äh, ja rahapesuskandaalidega on selgeks saanud, et see usaldusväärsus äh, ei olnud õigustatud ja väga paljud väikeettevõtted täna ootavad kaitset. ootavad seda, et kui nad tulevikus pöörduvad panga poole, siis mitte ainult ei anna nendele nõu keegi, kes täidab mingisuguseid reegleid äh, ainult paberil, vaid et äh, ta teeb seda ka tõsiselt. asi on selles, et äh, seadusandlust on juba ju vastu võetud, võib-olla mõnda tuleks jah, jõustada öö, paremini, aga tegelikult öö, seadusandlust praegu ei jälgita ja seadusandluse rakendamine meie vaatevinklust on väga oluline. mina, olles ise jurist äh, Ühendkuningriigis, äh, seadusandlus on väga karm, meie äh, käitumist trahvitakse, meie tegevus peatatakse, kui me midagi valesti teeme, aga väga vähe on kuulda sellest, et mõni pangategelane on saanud trahvida või tema tegevus on peatatud nii et eh, kriminaalsanktsioonid võib-olla jah, on kohased mõningatel juhtudel, aga mitte alati, mitte kõik eh, vääriti käitumisjuhtumid ei ole veel kriminaalasjad. ja ma arvan, et eh, teatavad probleemid on meil vastutuskohustusega, ettevõtete vastutuskohustus, kõik ühes või teises organisatsioonis töötavad isikud peaksid kandma ühist vastutust. see on see valdkond, mida VKE-d kindlasti rõhutaksid kui juttu on nende usaldusväärsuse taastamisest pangandussektori vastu ja see usaldus on ju põhimõtteliselt täna täiesti kadunud. nüüd, kui, kuidas hinnata seda kahju suurust? Need, kes manipuleerivad liborit allapoole, nii nagu siis Barclay juhtum oli, see tegelikult äh, on kasulik, sellepärast et äh, Äh, laenumäär ju äh, väheneb. aga laiemalt äh, öeldes, nagu ma ütlesin alguses, me oleme näinud, et väärtused kõiguvad märksa suuremal ja laiemal skaalal ja üldiselt suureneb ainult pankade väärtus ja klient saab vastu püksa. nüüd väliskontroll ähm, finantsteenuste ameti maine äh, Ühendkuningriigis vähemalt äh, on küll praegu kui pankade sõber, pigem kui kliendikeskne organisatsioon ja siin tuleb midagi muuta. Äh, muidugi on neid, kes vaidlevad mulle vastu, aga mulle praegu küll tundub, et VKD e ei näe, et see amet keskenduks kliendile, vaid pigem toetab panku. proua McCarthy, te ütlesite, et tänu sellele usalduse puudumisele käivitatakse nüüd kohalikul tasandil omavahelisi laenu äh, tehinguid, äh, et ei peaks enam pöörduma panka. ja tegelikult äh, see on ikka ilmselge näide selle kohta, et väikeettevõtjad täna panka ei lähe, ei usalda pankurit, võib-olla paar sõna ka selle kohta, härra Farrel meie Burnley piirkonnas, mis asub eh, siis edela, eh, vabandust, loode eh, Inglismaal seal põhjaosas, on seadnud üles sellise, loonud sellise mm, pangalaadse laenamissüsteemi, tegemist ei ole pangaga, vaid on ettevõtete vahelise pangasüsteemiga Äh, hoiustajate raha kasutatakse nendeks laenudeks, aga hoiustaja eelis on siis see, et ta saab märksa paremat intressi oma äh, hoiustatud raha eest kui äh, suurtes pankades Ühendkuningriigis ja see on konkreetne reaalne vastus sellele panganduskriisile, sellepärast et piirkonna väiksed ettevõtted pole suutnud laenata pankadelt enam selliste määradega, mis neil on taskukohased ja üks viis, kuidas nendest probleemidest välja tulla, on hoida laenumäärad nii madalal kui võimalik, teha seda kogukonnasiseselt, ka loomulikult seda tuleb kontrollida, aga see on üks äh, valikuvariant, äh, mis tuleb kaalumisele, kui me tahame anda suuremat abi VKD-le. kas on lisaküsimusi, kolm minutit on veel aega, nii et lisaküsimuseks aega on või jõudsime kõik läbi võtta? siis sellisel juhul äh, tahaksin veel kord tänada esimest kantslerit meiega liitumast Washingtonist, teie seisukohad ja mõtted meie jaoks väga olulised, võtame need arvesse oma seadusandlustegevuses. suur tänu volinik Barnierile, kes on alati valmis äh, Äh, meile külla tulema ja küsimustele vastama, olgu need küsimused siis rasked või kergemat laadi ja suur tänu ka Andrew Farrellile selle eest, et liitusite meiega selleks, et jagada VKE-de seisukohti. suur tänu ja läheme edasi! Thank you! Uh, and I hope you get better, uh, Chairman Gensler. I hope your ribs heal äh, esimees kantsler, loodetavasti teie ribid paranevad, äh, paranevad kiiremini kui finantsturud suur tänu, proua McCarthy. Is it mute or? kolleeg, shall we, we will head kolleegid, läheme edasi, ütleb äh, proua esinaine, meil ei ole nii palju aega tänasel kuulamisel, nii et kasutame seda maksimaalselt. Läheme nüüd aga teise osa juurde ja teine osa keskendub rohkem terviklikkuse ja usaldusväärsuse äh, tõusule pärast Libori ja Eurobori skandaali. meiega on täna ka äh, volinik Almunia. juba ütlesin, et et äh, konkurentsipoliitika osas küsimusi esitati, mida konkurentsipoliitika täpselt äh, saab teha selleks, et äh, intressimäärade terviklikkust ja usaldusväärsust tõsta. mind huvitab, mis teie nendest asjadest arvate, sellepärast et me täna rääkisime väga selgelt juba, et me ei, ei räägi mitte ainult õigusaktidest, vaid ka õigusaktidest ja tuleviku finantsteenuste turgude konkurentsivõimest, nii et volinik, teil on sõna. suur tänu proua esinaine, suur tänu, Aliin ja kõiki teisi liikmeid tänan samuti, kes on täna siia tulnud ning äh, eelkõige kõigile suur tänu mind äh, tänasele kuulamisele kutsumast. me peame täna arutama ja mitte ainult täna, äh, selle üle, et mis täpselt finantssektoris on halvasti läinud. me räägime terviklikkusest, läbipaistvusest, usaldusväärsusest, juhtimisest ja süsteemsetest äpardumistest see olukord, mis valitses enne äh, majanduskriisi, äh, me võime rääkida siin õigusaktidest äh, ja sellest, et finantssektor on kasvanud liiga keerukaks ja liiga suureks. finantssektor, mis tegelikult teenis iseenda huvisid palju paremini kui meie kõikide ülejäänute huvisid ning see kõik tekitas väga suure ohu meie majanduste stabiilsustele praegu peaksime aga küsima, milline oleks tänase olukorra eh, piirjooned ja mis on täna kaalul? Eh, meie algne majanduskriis, mis viis aastat tagasi alguse sai, on nüüd levinud eh, palju laiemaks. praegu on kaks asja, mida ma tahaksin väga selgelt rõhutada. esiteks seda, et pangad ei ole kõikide hädade alguseks, tegelikult on asi sellest hoopis kaugelgi, ja teine aspekt on see, et viimase äh, kolme aastakümne finantsturgude evolutsioon äh, on toimunud äh, väga kiirelt aga kindlasti ei tohiks mitte pankurite moraalset taset süüdistada. tegelikult on sellised hälbed väga erinevate äh, protsesside tulemus, sealhulgas ka poliitikute, arvamusliidrite äh, esindajad on siia kaasatud nii et äh, loomulikult kauplejad on reegleid rikkunud ja see on olnud vale käitumine, aga me täna räägime sellest, et reeglid ise on olnud väärad ja me tahame teada, kuidas reegleid tuleks muuta. pangad ja teised finantsteenuste osutajad on kasvupanustajad, need võimeldavad meie majandusi turgutada ning teha meie elu lihtsamaks mitmetes valdkondades, aga meil on vaja õiguslikku raamistikku kiiresti reformida, sest vastasel juhul ei ole finantssektor jätkusuutlik. me tahaksime äh, näha kasiinokapitalismi lõppu. Äh, me tahame defineerida finantsturgude äh, rolli äh, maja, reaalmajanduses ning ka poliitilistes protsessides ja sellepärast oleme täna siin, et vastata ühele küsimusele. nimelt, mis on konkurentsipoliitika roll käesolevas kontekstis? ma ütleksin, et konkurentsipoliitika ala on suure vastutusega. see on poliitika, mis toim-, Eh, turgude toimimist toetab ning selliseid hälbeid ja eh, mittefunktsioneerimist eh, väldib ligipääs turgudele on põhiline konkurentsivõimel äh, alus, iga turu osul-, osaline peaks majandustegevuses osalema äh, sellisel tingimusel, et ta vastab õiguslikule äh, määrustikule äh,, minimaalsed kvaliteedistandardid, ohutus ning finantssektori puhul kindlasti on stabiilsus üks oluline märksõna konkurentsipoliitika võitleb ettevõtluspraktikate vastu, mis takistavad õiglasi mängureegleid ja turule ligipääsu. mina ütleksin, et iga turg, kus äh, infot takistatakse ning see on ainult priviligeeritud äh, vähemuse käes, äh, takistavad oma konkurente turule ligipääsemast moonutavad informatsioone, see kõik tähendab tegelikult manipuleerimist turgudel. Need, kes teavet kontrollivad, lepivad kokku teabe manipuleerimiseks ning see käib teiste turuosaliste kulul, siis minu arust on siin konkurentsipoliitika rikkumine ma usun seda ka, et konkurentsitingimusi rikutakse, kui üks ettevõte või ettevõtete grupp hoiab tagasi infot selleks, et turgude funktsioneerimist mõjutada ning kriisi algusest alates on komisjon teinud äh, äh, samme selleks, et konkurentsipoliitikat äh, muuda, muuta valvsamaks turgude suhtes. meie uuringud ja analüüsid täna kaasavad turgude teabe edastajaid ja erinevate vahendustehingute läbiviijaid. see kogemus ja andmed, mida me oleme kogunud äh, finantsturgude kohta, aitavad meil mõista, kus kohas on konkurentsiõiguse äh, reeglid liiga nõrgad. Standardi, Poolsi ja Thomson Reutersi suhtes kahe informatsiooni mm, edastaja suhtes oleme me juba algatanud äh, uurimised just nende kvootide ja andmete kasutamise osas ning kaks suuroperaatorit ei võimaldanud klientidel saada teavet. standardi ja Boorsi suhtes oleme me juba oma uurimise lõpetanud ning nüüd analüüsime äh, Thomson Reutersi juhtumit äh, täna uurime me ka äh, krediiditehingu vahendusse, krediidimäära vahendustehinguid, üks puudub kliiringu küsimust ning äh, teist, teine äh, teabe äh, tõkestamist. mõnes osas võib öelda, et me õpime tänastest kogemustest ja nendest uurimistest paljutki ning uurimiste tulemused ilmselt ei kinnita mitte kõiki meie algseid kahtlusi, aga kinnitavad ilmselt turgude halba funktsioneerimist mitmetes aspektides. ma ei saa praegu detailidesse laskuda, aga ma võin teile tagada ja öelda, et meie uurimistegevus on üks meie olulisemaid prioriteete. teised prioriteetsed uurimised kaasavad suurte rahvusvaheliste pankade gruppi, mis, mida süüdistatakse kartelli moodustamises selleks, et intressi, liitintressimäärasid mõjutada. Äh, mitte ainult ühest kartellist me ei räägi, vaid mitmest erinevast kartellist, sealhulgas ka Libori, Euribori ning äh, Tibori määri erinevate mm, vääringute jaoks. oktoobris eelmisel aastal viis komisjon läbi uurimistegevusi äh, eurointressimäärade mm, tuletisinstrumentide teabe mõjutamisega seotud pankades meie kahtlused on, et teatud äh, äh, maaklerid ja pangad on äh, antitrusti reegleid rikkunud ja kartelli õigust samuti. teatud pangad on manipuleerinud intressimääradega selleks, et oma toodetele eelist saada. Nad on piiranud sellega oma konkurentside tegev-, konkurentside tegevust muuhulgas on nad omavahel äh, teavitanud ka üksteist oma äh, tehingupositsioonidest ning äh, intressimääradest tuletisinstrumentide puhul kui me räägime siin tehingute väärtusest ja äh, kui olulised on tuletisinstrumentide tehingud äh, riskijuhtimises äh, kogu majanduses, siis me saame aru, kui oluline see finantssektorile ning Euroopa majandusele tervikuna. uurimistegevused jätkuvad ning teatame tulemustest teile niipea kui võimalik. loomulikult on meie jaoks väga tähtsa prioriteediga tegemist meie uurimistegevuste jooksul oleme me äh, kontaktis ning teeme koostööd erinevate konkurentsivõime ametitega ning ka teiste organitega, mis on asjakohased Euroopa Liidu tasandil. Äh, meie uurimus äh, eesmärk on teatud pankade ja maaklerite käitumise sanktsioneerimine, aga mulle näib, et need uurimised viivad meid ka lähemale äh, probleemide juurtele, nimelt äh, finantsturgude informatsiooni läbipaistvuse puudumine äh, ja nii edasi ja sellest tuleb võtta, teha õiguslikud järeldused ning asjakohased volinikud juba asjaga ka tegelevad. komisjoni eesmärk on kontrollida, kas Euroopa Liidu antitrusti reegleid on rikutud, me peame tagama, et finantsturgude konkurents Äh, on õiglane. Äh, ning kokkuvõttes ma ei räägi detailsemalt äh, siin nendest teemadest EKONi komisjoni ees olen ma juba mitmeid kordi sellest rääkinud, et me riigiabi ja pangandussuhteid uurime ning me oleme palju õppinud sellest, kuidas meie pankade ja pangandussüsteemi ärimudelid peaksid muutma, et tagada mitte ainult finantsstabiilsust, aga ka häid finantssuhteid reaalmajandusega, aitäh! Sure suur tänu, härra volinik, ja ma olen veendunud, et äh, kolleegid esitavad küsimusi selle kohta kindlasti. järgmisena annaksin sõna Josko Äh, esimehele, härra Masamichi Konole, mul on väga hea meel, et te saite täna meiega liituda, kuulame suure huviga, mis tööd teie olete selles vallas teinud ja nagu aru saan, kogute teadmisi mitte ainult intressimäärade osas, vaid ka võrdlusaluste kohta, nii et hea meelega annaksin sõna teile. suur tänu, proua äh, esimees, austatud Euroopa Parlamendi saadikud ja äh, loomulikult äh, austatud tänased kõnelejad ja muud osalejad, äh, suur au minu jaoks osaleda tänasel kohtumisel ja rääkida sellel väga olulisel teemal. nagu te ütlesite, olen äh, ma siis praegu IOSCO ehk teisisõnu Rahvusvahelise Väärtpaberiametite Organisatsiooni juhatuse esimees, olen ühtlasi ka Jaapani Finantsteenuste Ameti aseesimees volinik ning esitan, esindan siis oma institutsioone väga paljudes erinevates organisatsioonides. nüüd eh, JOSKO on rahvusvaheline turureguleerijate organisatsioon, mille eesmärgiks on siis ülemaailmsete standardite seadmine finantsturgude määruse ning eh, osas ning eh, arendab poliitilisi suuniseid turureguleerijatele. meil on üle kahesaja liikme saja viieteistkümnes erinevas Äh, kohtupiirkonnas, äh, kohtupädevuspiirkonnas peamiseks eesmärgiks on äh, seada ja Äh, toestada kõrge kvaliteediga rahvusvahelisi standardeid, mille eesmärgiks on siis omakorda panustada läbipaistvusesse ja tõhususse väärtpaberiturgudel. eesmärgiks on äh, loomulikult kaitse investoreid ja võimaldada kapitali liikumist äh, kapitaliturgudel selleks, et toetada majanduskasvu ja arengut ja töökohtade leid- äh,, loomist. viimasel ajal on muidugi väga palju tuntud muret äh, aususe ja täpsuse äh, osas, võrdlusaluste osas finantsturgudel, see Libori afäär viitab seda väga selgelt, aga loomulikult äh, nii, nagu ütles härra Kensler, äh, ei ole siin mitte midagi uut, uus on võib-olla see, et need probleemid on järjest globaalsemad ja globaalsed turud tähendab seda, et reguleerimine peab ka asja globaalsel tasandil arvestades neid tõsiseid äh, kahtlusi, mis, mida tuntakse ähm, võrdlusaluste äh, aususe osas, peavad finantsturgude reguleerijad koheselt tegutsema ja koostööd äh, tugev, tugevdama selleks, et koordineerida oma tegevust tõhusamate lahenduste leidmiseks. arvestades seda, et ähm, võrdlusaluseid kasutatakse finantsturgudel väga palju, on võrd-, võrdlusaluste ja võrdaluste seadmisel ausus äh, väga oluline, kriitilise tähtsusega suisa. väga paljude finantsinstrumentide puhul äh, tuleb tagada õige juhtimistaba, läbipaistvus ning äh, võrdlusaluste, võrdlusaluste seadmise õi-, ses õiglusel ja tuleb väldida igasugust turgudega manipuleerimist ja väärkäitumist Äh, kui äh, äh, selline võrdlusalustega manipuleerimine jätkub, siis see vähendab usaldusväärsus turgude vastu, mõjutab meie reaalmajandust ja toob kaasa kahju turul osalejatele. aga äh, igasugune sekkumine peab olema hästi läbimõeldud, see peab olema tasakaalustatud hästi toimivate finantsturgudega ja äh, tegelikult peaksid kõikvõimalikud äh, piirangud olema siiski turu poolt äh, reguleeritud, nii nagu paljud ütlesid. peamised probleemid on võrdlusaluste arvutamise protsess, ähm, juhtimissüsteem võrdlusaluste seadmisel, motiveerivad meetmed, motivatsioon nendele, kes tahavad manipuleerida turgudega ning korraliku reeglite jõustamise vahendid ja meetmed, me anname endast öö, oma organisatsioonist kõik, et nende probleemidega tegeleda, neid probleeme ületada, arvame me siiski, et öö, igasugune reformiprotsess praeguse võrdluste süsteemide osas ei peaks destabiliseerima turgusid või tekitama õigusvaakumit juba eksisteerivate lepingute puhul, see on eriti oluline rahvusvahelises kontekstis, kus Ähm, äh, põrkuvad omavahel mitmed kohtupädevused äh, ja äh, ei aita kaasa loomulikult ka see, et suured on erinevused riikide vahel nende lepingute puhul. veel hoiataksin, et rahvusvahelises kontekstis kõigile sobivat lahendust ei olegi võimalik ilmselt välja kujundada ja see ei ole ka mõistlik, arvestades seda, et olud on riigiti erinevad. samas aga ma saan aru, et Euroopa äh, liit äh, on praegu võtnud juhi rolli võrdlusaluste ja võrdlusaluste seadmise protsessis aususe jalule seadmiseks ähm, ja on selle kirjutanud oma turgudega kuritarvitamise direktiivi ning Euroopa Komisjon on äh, avaldanud ka väga väärtusliku konsultatsioonidokumendi teema kohta ja sellised jõupingutused on küll teretulnud, kuid selleks, et usaldusväärsus äh, Äh, saavutada uuesti võrdlusaluste osas, mida kasutatakse mm, rahvusvahelisel turul ja selleks, et juhuslikkust vältida arbitraažis, tuleb teha äh, rohkem üheskoos, tuleb leida äh, rahvusvaheline ühtne süsteem, mida rakendaksid ülemaailmsel tasandil läbi poliitiliste suuniste ja juhiste kõik turud tuleb tagada koostöö ka turureguleerijate vahel jõustamisfaasis. austatud äh, saadikud, äh, äh, meie arvame, et meie organisatsioon Josko on kõige parem organisatsioon selle jaoks, me juba käivitasime ühe programmi selle eesmärgi saavutamiseks ja me tahame oma töö käigus õppida ka Euroopa Liidu algatustest ja teiste algatustest selleks, et saavutada äh, Äh, oma peamine eesmärk ülemaailmsete äh, poliitiliste äh, suuniste väljakujundamine. nüüd Libori reform, loomulikult tegutseme ka sellega, tahame kindlasti ka Keskpanga Äh, juhtimisstruktuuridega teha koostööd ja ka Finantsstabiilsusnõukoguga. Jaapanis on äh, meie organisatsioon on olnud pidevas kontaktis erinevate riikide vastaspooltega ning oleme ka korrigeerivaid äh, ordeneid välja andnud pankade jaoks selleks, et astuda vastu ebasobisele käitumisele nii Libori kui ka Tibori puhul ja kui leiti, et info, mis edastati äh, Äh, oli nõrk, siis ma ka, siis me ka tegutsesime. Äh, viimased arengud on näidanud muidugi, et need skandaalid on väga, väga tõsised ja viinud selleni, et äh, finantsturgude reguleerijad üle maailma on hakanud koostööd tegema ja see ongi ainus lahendusviis. aja huvides ei kavatse ma üle võt-, läbi võtma kõiki Osko rakkerühmale seatud mandaadi osasid äh, Äh, aga eesmärk äh, Joskol on väga selge, nimelt äh, ülemaailmsel tasandil välja arendada suunised võrdlusaluste ja võrdaluste seadmise protsessi suunised. selles kontekstis on Josko juba hakanud näiteks naftahinna teatamisagentuuride suuniste kujundamisega, see töö on väga oluline minu meelest valdkond, kui me räägime võrdlusalustest ja võrdlusaluste seadmise protsessist äh, nafta hinna teatamisagentuurid küll oma eesmärgis ähm, on äh, erinevad finantsteenuste pakkujatest, äh, on aga siiski väga palju põhimõttelist ühist ja tööd võiks jagada, ma räägiksin sellest rakkerühmast, mille me lõime natukene täpsemalt, meie eesmärgiks on äh, Ehm, kõik ehm, valdkonnad, seo-, ehm, mis on seotud võrdlusalustega, välja tuua. me tahame kasutada ka, tahame leida ka, milline on kõige kohasem regulatiivne järelevalvesüsteem võrdlusaluste jaoks, me tahame, et paigas oleksid robustsed protsessid, Äh, võrdlusaluste kalkuleerimiseks ning tagame, et äh, läbipaistvus ja avatus oleks äh, lahutamatu osa sellele protsessile ja meie eesmärgiks on ülemaailmsete suuniste ja põhimõtete paika panemine, sealhulgas ka teemad, mis on seotud enesereguleerimisega, kui me neid suuniseid ja põhimõtteid ähm, finantsturgudel võrdlusaluste jaoks seame, kavatseb meie rakkerühm Äh, keskenduda sellist, nendele teemadele, mis on seotud meie jõustamisvõimuga, info jagamise ja sanktsioonirežiimidega. nagu öeldud, äh, piiriülene koostöö on vältimatu, äh, kui me tahame turgude manipuleerimisele, kuritarvimisele vastu astuda. meie oleme alla kirjutanud Josko mitmepoolse vastastikuse mõistmise memorandumile, mille eesmärgiks on siis äh, allakirjutanute vahel äh, konfidentsiaalset infot äh, jagada selleks, et õigeaegselt ja tõhusalt reageerida. selle rakkerühma eesotsas on Martin Wheatley, kes on Ühendkuningriigi finantsteenuste amet ja täna juba meie ees olnud Gary Gensler Ühendriikidest eesmärgiks on äh, kokku panna konsultatiivne aruanne selle aasta lõpus või äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta alguses ja järgmise aasta märtsis siis peaks nende töö lõpetama. ja lõpetuseks ma tahaksin taaskord rõhutada seda, et arvestades seda, et võrdlusaluseid kasutatakse ülemaailmselt ja väga laialdaselt väga paljudes finantstoodetes ja teenustes, on väga oluline rahvusvaheliselt koordineerida suuniste ja põhimõtete seadmine, tagamaks ähm, nende süsteemide usaldusväärsus kui me ei suuda seda saavutada, siis on ilmselge see, et terve finantssüsteem ähm, maailmas satub äh, ohtu ja usaldusväärsus kaob selle suhtes. me peame natsionaalseid, äh, riiklikke ja regionaalseid reformi tegevusi koordineerima ma tahaksin rõhutada seda, et Josko on äh, veendunud, äh, veendunult asunud äh, turgude vastu usaldusväärsuse taastamisele. meie eesmärgiks on sellised võrdlusalused, mis on õiglased ja läbipaistvad suur tänu, et andsite meile võimaluse äh, oma seisukohti jagada ja vastan hea meelega kõikidele küsimustele, aitäh! suur tänu, ma loodan, et me kuuleme tulevikus EOSKOst rohkem, sellepärast et äh, nad tõesti võtmetähtsusega valdkonnas teevad uuringutöid ja meie siin Euroopa Liidus oleme nendest aruteludest huvitatud ilma aega viitmata läheme nüüd järgmise kõneleja juurde, kelleks on Daniel Doktorov, kes esindab siin Bloombergi ja tema annab meile informatsiooni läbipaistvuse kohta ja tei-, alternatiivide kohta. härra Doktorov. My name is Dan Doktorov, I am the CEO and pres-. tere pärastlõunat, mina olen äh, Bloombergi tegevjuht ning meie tegeleme äh, turuinformatsiooniga äh, selle analüüsi uudiste edastamisega. mul on au tegelikult täna siin teiega koos olla, kuna tänased panelistid on väga palju teinud selleks ära, et üleilmsetel turgudel oleks suurem vastutusrikkus ning läbipaistvus. ma olen väga tänulik äh, käesoleva komisjoni väga tubli töö eest ning ka Arlene McCarthy suurepärase töö eest, kes on teinud väga suurt tööd äh, turu Äh, väärkasutuse algatuse osas. Äh, pärast majanduskrahhi kahe tuhande kaheksandal aastal mm, tegid suured rahvusvahelised organisatsioonid, sealhulgas Euroopa Liit, äh, G kakskümmend ja IMF avalduse, mis puudutas läbipaistvuse puudumist ning usaldusväärse informatsiooni puudumist ning et see on kriisile panustanud Äh, pärast kolme aastakümmet tehtud äh, tõhusat tööd on Bloomberg aru saanud, kui oluline on läbipaistev äh, turgude juhtimise süsteem ning kuidas avalikkus ja ka turud kannatavad selle all, et läbipaistvust pole. Praegu usaldusväärsete andmete puudus on väga raskeks teinud riski hindamise, hinnastamise ning ka turuväärtuse hindamise kui kapital manipuleerimise alt vabaneb, siis äh, tõhustatakse ka töökohtade loomist ning uued finantstooted ja indeksid luuakse tõhusamalt. läbipaistvust äh, juhib tugev järelevalve nii valitsuste poolt kui ka varajased hoiatussüsteemid, mida turuosalised ise rakendavad kõige olulisemaks on siin mm, laiem mõju, mis läbipaistvusel on meie äh, finantsturgudele. sellepärast, et see mõjutab väga oluliselt ka investorite äh, usaldusväärsust. Äh, Libori läbikukkumine, mis tähendab, et tänase mehhanismi läbikukkumine tead-, Äh, pankadevahelise teavitamissüsteemi osas, äh, kuidas nemad ise oma viiteintresse kujundavad, näitab, kui oluline läbipaistvus on äh, volinik Almunia kirjeldas seda šokeeriva tulemusena, sellepärast et võrdlusalused näitavad täna, et meie subjektiivsed hinnangud ei ole üldse seotud tegelike tehingutega Äh, isegi äh, kui äh, aluseks on hea tahe, ei tohiks libor olla ainukene viite intressimäär, kui me räägime läbipaistvusest. me teame ka, milline oleks uuem ja parem süsteem. seda iseloomustaks täpsus, läbipaistvus, erapooletus ja andmetel põhineb objektiivsus väljakutse siinkohal loomulikult on see, et need suured eesmärgid tuleb konkreetsesse tulemisse koondada. millised oleksid sisendid uue indeksi jaoks, millised institutsioonid oleksid järelevalvet teostavad ja kuidas see teo-, toimuks? tehnilist ja logistilist äh, tippteadmist on vaja nendele küsimustele vastamiseks me usume, et erasektor, kes töötaks külg külje kõrval valitsussektoriga, mm, saaks ainult nendele küsimustele vastata. ja Bloomberg äh, analüüsib praegu erinevaid lahendeid, kuidas selle turu väljakutsele vastata see pühendumus on äh, nõudmine nii poliitikaloojate, sealhulgas Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi poolt, et meil peaks olema turupõhine vastus ja läbipaistvus ning reaalajas antavad andmed. Äh, Bloombergi äh, visioon, nimetaksime seda B-liboriks praegu, ei ole midagi revolutsiooni-, revolutsioonilist, tegemist oleks lihtsalt andmepõhilise analüüsi ja läbipaistvuse koondamisega praegune Libori indeks äh, arvutatakse selle järgi, äh, milline on viitre intressimäär, kuidas teised pangad omavahel, kuidas pangad omavahel laenata loodavad, millise intressimääraga. aga see ei ole tegelik laenude põhine süsteem, mida see peaks olema üks oluline probleem tänase lähenemisega on see, et pankadevahelist lühiajalist laenamist arvesse võetud ei ole ja kui tegevus on piiratud, siis pangad, sealhulgas eraldi Euroopa institutsioonid, neil on väga vähe tegelikke tehinguid, millele nad oma hinnangut baseeri-, baseerivad kui äh, panustajate arvu suurendada, kes Libori jaoks andmed edastaksid, siis äh, oleks äh, see süsteem oluliselt tõhusam. see tähendaks ka, et indeksisse oleks kaasatud suured ettevõtted, mis teavad laenamise intressimäärasid erinevate vääringute ulatuses ning see äh, tähendaks ka, et üksikutel ettevõtetel või pankadel oleks äh, väiksem huvi Liborit mõjutada. see äh, reform tähendab, et B-Libori indeks võtaks arvesse erinevaid Äh, viiteintressimäärasid, sealhulgas äh, intressimäära vahetustehinguid, ettevõtete äh, võlakirju ja aktsiaid ning erinevaid teisi andmeid, mida Libori andmete edastamisskeemis osalevad ettevõtted on andnud see tähendab, et krediiditehingud ähm, oleks jälgitud igapäevaselt, me räägime reaalsetest tehingutest ja siis me lisaksime äh, siia igale väärtpaberile äh, riskivaba määra selleks, et B-libor välja äh, arvutada. arvesse võttes tegelikku tootl-, tootluskõverat. toome väikese näite. alates kahe tuhande üheksandast aastast vaatame dollari krediidi viiteintresse määra Eh, ning kõiki ettevõtteid, kes Libori loomisesse panustasid. Eh, me näeme siin ainult ühte tüüpi eh, jälgitavaid andmeid, nimelt intressimäära vahendustehingute andmeid ning võtame keskmise, mm, arvutame välja keskmise. niimoodi saame me krediidipreemiumi, mis on umbes poolteist protsenti riskivaba määr sel ajal, mis oleks oli OIS e alternatiivse Libori mm, äh, võrdlusaluse järgi äh, viiskümmend baaspunkti, see tähendab äh, poolteist protsenti. B-libori väärtuseks teeks see kõik kokku siis poolteist protsenti pluss pool protsenti. kokku kaks protsenti. see on väga lihtne näide, kus me kasutame ainult ühte tüüpi jälgitavaid turuandmeid ja kokkuvõttes me näeme, kuidas B-Libori indeks äh, tegelikult paremini äh, peegeldaks äh, osalevate pankade tegelikke kulusid, mitte mm, pankadevahelist piiratud osalejatega hulka, kes andmeid annavad. See tegelikult peegeldaks ka mm, tehinguid mitte ainult osalevate pankade, vaid ka teiste ettevõtete puhul me näeksime siin kindlasti väga positiivseid arenguid, sest järgitav, jälgitav B-libor võimaldaks ähm, järgida ka edastatavat teavet äh, turg, mis sisaldaks äh, erinevate osapoolte lepinguid, krediidikaardi kulusid ja nii edasi, kolmesaja kuuekümne triljoni dollari ulatuses äh, saaks tagasi usaldusväärsusega parim selliste hüvede mm, saavutamise eesmärk oleks priv-, äh, erasektori algatus, mis töötaks koos ka avaliku sektori ja õigusandjatega ning sellepärast äh, Bloomberg äh, pakub äh, tasuta välja sellise indeksi arvutamise äh, võimaluse. me töötame erinevate huvitavate osa, huvitatud osapooltega, sealhulgas Ühendkuningriigi rahandusministeerium ja nii edasi, et luua välja et luua äh, indeksi äh, viiteintressimäärade arvutamise mm, meetodi, mis baseeruks laiemal alusel kui lihtsalt pankadevaheline tänane viiteintressimäär. Äh, kokkuvõttes oleme me pakkunud välja mm, selliseid võimalusi juba aastaid me kindlasti ei toeta seda, et Libori viitintressimäära kasutatakse võrdlusalusena üleilmselt aga äh, lühiajalises perspektiivis Libor peaks äh, eksisteerima ja seda peaks kasutatama. meil on vaja aga tulevikus sellist võrdlusalust, mis äh, kajastaks laiemat alust kui lihtsalt mõne panga vahetatavad andmed. volinik Almunia on juba rõhutanud seda, kuidas konkurents peab reaalmajanduse osa olema ja rohkem läbipaistvust seda eesmärki ka kannab. suur tänu sellele komisjonile! suur tänu, ka see sõnavõtt kindlasti tõstatas terve rea huvitavaid küsimusi meie kolleegide hulgas ja nüüd läheme edasi ja anname sõna Thierry Philipponale, kes on äh, Finance Watchi peasekretär ja ma olen veendunud, et ta annab meile kindlasti huvitavaid mõtteid selle kohta, kuidas me saaksime läbipaistva süsteemi luua. palun, Thierry! suur tänu, proua esimees, on väga suur au täna siin olla. Finance Watchil on väga hea meel, et majanduskomisjon on küsinud meie käest, kuidas äh, muuta terviklikumaks süsteemi ja luua usaldust äh, finantssüsteem äh, põhib, põhineb just lubadustel ja alati tuleb ka küsida, kui palju see lubadus väärt on. ja avalik huvi on saanud äh, raputada ja tema usaldus on saanud raputada. Liboril ja Eurobil on erinevad definitsioonid äh, ja sellepärast on ka alusmäära paikapanek erinev, kuid neil on üks asi, mis neid ühindab ja see on see, et äh, selle määra paikapanemisel on sisse ehitatud huvikonflikt ja seega ei ole võimalik ka meie finantssüsteemi muuta terviklikuks ja usaldusväärseks mul on antud seitse minutit selleks, et see sõnavõtt siin teile ette kanda ja ma tahan teile esitleda nelja lihtsat meedet, millega meil oleks võimalik luua terviklik ja usaldusväärne süsteem pärast Libori ja Euroberi, Euroberi. esiteks, avaliku huvi teeniva finantstegevuse allutamine Riigikontrollile. Need pangad, mis sisestavad infot Libori ja Euroberi määrim-, määramiseks äh,, nende finantsmeetmete portfell, portfelli, nende väärtus on seotud äh, võrdlusalusega. ja see tähendab seda, et kui pangad annavad Libori või Euribori jaoks informatsiooni, siis see tähendab nende jaoks kas rohkem või vähem kasumit. ja ilmselgelt on siin huvide konflikt. Libor, Euribor, aga ka tegelikult äh, tooraine ja krediidiindeksitel on väga suur avaliku huvi määr ja seetõttu peaks nende indeksite määramist äh, kontrollima järelevalvaja ja mitte mingi eraorganisatsioon, eriti kui me räägime just sellest huvikonfliktist, mida ma just eelnevalt äh, selgitasin. peale selle vastutav järelvaataja peaks olema ka võimalikult vähe seotud äh, sisendinfo andjatega ja tal peaks olema ka rahvusvaheline mandaat selleks, et ta saaks oma tööd läbi viia neutraalselt teine meede oleks äh, sarnastel eesmärkidel kasutatavate võrdlusaluste vahel järjepidevuse loomine. nagu juba eelnevalt öeldud, Liboril ja Euroboril on erinevad definitsioonid ja seda seetõttu, et need määrad lõid erinevad eriorganisatsioonid, mille, millel on erinevad eesmärgid, mis on omavahel ka tihti vastuolus. Libor peegeldab panustava panga laenu, laenamiskulu, samal ajal kui Eurobir aga peegeldab panustava panga hinnangut selle kohta, kuidas kui, vabandust, millistel tingimustel annab lühiajalist laenu üks madala riskiga pank teisele madala riskiga pangale praegusel hetkel on USA Liboris kaheksateist sisestavat panka ja euro Euroboris on neid nelikümmend neli. ühelt poolt Libori definitsioon on võib-olla auahnem, aga teiselt poolt võib ka öelda, et suurem sisendpankade hulk Eurobori puhul muudab Eurobori vähem haavatavaks manipulatsioonidele. ja seetõttu ongi ähm, Eurobori ja Libori aluseid arutelusid väga raske jälgida ja see on ka tegelikult suurendanud usaldamatust finantstegevuse vastu. ja Euribori ja Liborit ei kasutata mitte ainult ähm, äh, professionaalide poolt, vaid ka tegelikult äh, finants- ja teenuste paikapanemisel on see tähtsaks, nagu näiteks rahaturufondi otsuste ja elulaenu ots-, eluasemelaenu puhul ja Franz Fotšil on väga hea meel, et loodi rakkerühm, mis äh, nüüd Pesi ja Joskoga koos just neid küsimusi arutama hakkabki ja ka uusi definitsioone välja töötama hakkab. kolmas meede, mida me välja pakume, on võrdlusaluste määramine tegelike määrade põhjal finantsmaailmas äh, hinda, hinnad, mis ei peegelda tehinguid, äh, neil on väga väike või olematu majanduslik tähtsus kui Libor ja Euribor põhineksid tegelikel äh, tehingutel, siis oleks äh, petmine raskem ja nad rohkem peegeldaksid ka finantsreaalsust. me leiame, et äh, kui Libor ja Euribor põhineksid tegelikel teenustel, siis sellega me annaksime lahenduse mitte ainult tehnilistele küsimustele, millega on tegeli-, praegu oldud tegelike määrade kasutamise vastu ja peale selle nõuakse ka võrdlusaluste definitsiooni edasiarendamist. me oleme veendunud äh, neljandaks, et pangad ja operaatorid tuleks panna vastutama oma tegude eest. pangad peaksid vastutama ja järelvaatajatel peaks olema võimalus äh, panna äh, karistusi peale vastavalt tekitatud kahjule ja niikaua, kui pettust saadud tulu on suurem kui võimalik karistus, on pankadel alati kiusatus petta ja meil ei ole võimalik taastada kaotatud usaldust. peale selle on tähtis, et operaatorid isiklikult vastutaksid oma tegude eest, nii nagu seda on praegu ka turumanipulatsiooni aruteludes siiamaani öeldud. ja sama tähtis on ka, et pankurid ise vastutaksid isiklikult neile infot andvate opera-, operaatorite eest sellepärast, et manipulatsioonid on tihti võimalikud ainult siis, kui haldajad-operaatorid koos kuritarvitavad süsteemi või kui haldajad ei täida oma kohust ja ei kontrolli neile andvaid, informatsiooni andvaid operaatoreid. lõpetuseks, ükski finantssüsteem ja ükski majandussüsteem ei saa olla usaldusväärsed ja kui pole ükski finantssüsteem ja majandussüsteem ei saa eksisteerida, kui nad pole usaldusväärsed või tehni-, terviklikud. ja seetõttu on tähtis, et seadusandja ja regulaator peavad äh, vastu võtma meetmed, et vältida sündmuste kordumist, mis sellega on toonud praegu kaasa täieliku pankade äh, usaldamatuse. seepärast me oleme veendunud, et äh, nii Libori kui ka Euribori puhul kui ka tooraine ja krediidiindeksite puhul, kus on sarnased probleemid äh, Äh, kasutatakse meie pakutud nelja meedet selleks, et aidata äh, finantstegevust terviklikuks äh, muuta. me oleme veendunud, et isereguleerimisel põhinev lahendus ei vasta meie ootustele, sellepärast et isereguleerimine on ikka ja jälle osutunud vastuoluks iseenesest. suur tänu! suur tänu, Philip, selle ettekande eest. ma olen veendunud, et ka siin tekkis jälle terve rida uusi küsimusi ja meil on nüüd selle teise poole viimane ettekanne ära kuulata. Joanna Good, kes on Black äh, Rockist ja annab meile investorite kaitsja perspektiivist informatsiooni suur tänu, proua esimees, et ka BlackRocki kutsusite sõna võtma nii olulisel teemal meie klientide ja turgude jaoks. ma tahaksin kõigepealt tutvustada teile BlackRocki selleks, et anda natukene taustteavet. tegemist on äh, eraomandis oleva investeerimisjuhtimisfirmaga. me haldame umbes kahe koma kaheksa triljoni euro väärtuses klientide rahalisi vahendeid, millest umbes seitsesada viiskümmend miljardit eurot on Euroopa klientide valduses. meie peamised ähm, Äh, kliendid on pensionärid ja hoiustajad ning äh, oleme praegu käivitanud äh, uuringu selle kohta, et milline mõju on Liboril olnud meie klientidele ja me tervitame seda, et seda tehakse ka Euroopa Liidus ja ülemaailmsel tasandil laiemalt. väga oluline on rõhutada seda, et me ei osale mitte üheski Libori või Euribori paneelis võtmesõnumid, mida me tahaksime omalt poolt edastada. kõigepealt, Libor on seotud väga paljude fondidega, mida me haldame oma klientide nimel, mis tähendab seda, et mõju on äh, väga suur ja problemaatiline mitte ainult ähm, nende instrumentide arvus, kes Liborit kasutavad, vaid ka seda, et kui Äh, pikk nende mõju on. arvestades seda, on väga oluline, et turgudes usaldusväärsus Libori äh, vastu taastatakse evolutsiooni, mitte revolutsiooniga. mida suuremad on muutused Liborisse, äh, seda rohkem mõjutab see võitjaid ja kaotajaid ja pensionid, arvestades seda, et näiteks intressimäära vahetustehingud on väga pikaajalised tehingud, mõjutab see väga oluliselt me tahaksime seda, et äh, me arvame seda, et Liborit ei saa asendada mitte mingisuguse ühe alternatiivse vahendiga, vaid äh, me peaksime konkreetsed võrdlusalused tooma erinevate meetmete jaoks. ma tahaksin rääkida nüüd sellest, kuidas me kasutame Liborit selleks, et oma klientide investeerimise eesmärgid täita, enne kui võtame kokku omapoolsed soovitused Libori ja Euribori kohta Äh, investeerimismänedžerid kasutavad Liborit peaasjalikult kolmeti, kõigepealt äh, kasutame Liborit äh, ainult indikatiivse võrdlusmäärana, see on nii väikse riskiga alternatiivsete investeerimistoodete puhul, mis annavad klientidele võimaluse selgelt võrrelda erinevaid võimalusi ja seega Libor ei mõjuta otseselt investori tulusid ja äh, muutused Liborisse ei äh, mõjutaks seda kategooriat eriteks, eriti. teine kategooria on selline, kus Liborit kasutatakse konkreetse väär-, väärtusmäärana selleks, et äh, ühe fondi tule-, tulusust või invest-, äh, väärtpaberi tulusust hinnata. ja siin oleks Libori muutmine väga olulise tähtsusega, näiteks kui me muudaksime äh, Libori äh, baasmäära eooniaks, see mõjutaks otseselt investeerimisprofiile. ja viimane kategooria, Libori kasutatakse selleks, et väga paljude keskpika ja pikaajaliste intressimäära tuletisinstrumentide Äh, mitte fikseeritud määra arvutada äh, siin äh, on loomulikult probleem lepinguliste suhetega, kui liborit hakata muutma, sellepärast et lepingud on seatud väga pikaks ajaks ja ennetähtaegne peatamine toob kaasa omad kulud. ma tahaksin rääkida konkreetselt libori mu muutmise mõjudest pensionifondidele pensionifondi kohustused on pikaajalised, ehk siis need vahendid, mis tulevikus äh, pensionäridele välja tuleb maksta. Äh, pensionifondid kasutavad äh, vahetustehinguid maandamaks intressimäära riske investeerides mitmesse vahendustehingusse, et katta need tulevikukohustused need võivad olla väga pikaajalised investeerimised neljaks-viiekümneks aastaks ja Libori Äh, muutmine võib mõjutada otseselt äh, pensionifonde. näiteks äh, pensionifondi varad võivad muuta palju, muutuda palju väiksemaks ja riskid suurenevad ja ilmselt pensionifond ei suudaks enam maksta sama suuri pensioneid välja aastate pärast, kui nad esialgu on plaaninud, see ei ole sugugi ähm, väike asi väga paljudest investeerimisfondidest käituvad täpselt just niimoodi pensionisektoris, viiskümmend protsenti pensionifondidest näiteks Ühendkuningriigis, kolmkümmend protsenti Hollandis kasutavad just nimelt liborit ja sellepärast on väga oluline, et igasugused muutused tehaks, tehtaks ettevaatlikult ja nüüd äh, rahaturgude fondid, äh, seda kasutavad väga paljud riskikapitali omanikud ja nii edasi, väga paljud äh, Äh, rahaturud äh, sõltuvad Liborist mitmeti. Äh, Libor mõjutab otseselt ühe või teise fondi emiteerimismaksumust, Äh, seda kasutatakse ka hindamisvahendina ehk siis teisisõnu võrdlusalusena konkreetselt äh, ja on sisse kirjutatud juba lepingu tingimustesse ja siin on äh, Libori väljavahetamine jah, võimalikum kui pensionifondide vahel, aga võtaks siiski aega, see ei oleks sugugi lihtne protsess ja võtaks kaks-kolm aastat vähemalt. ja Libori muutmine muudaks otseselt seda, kuidas rahaturud täna toimivad ja hästi toimivad äh, toi-, äh, rahaturud on ju ometigi äh, väga oluliseks vastukaaluks pangandusturule. rääkides täna siis hoiustajate ja pensionifondi investeerijate nimel, tahaksime mõned meiepoolsed soovitused. ma arvan, et kõigepealt me peaksime keskenduma Libori reformile selleks, et turud hakkaksid seda uuesti usaldama Äh, Libor peaks keskenduma keskaja, äh, keskpikale investeerimistootele ja, ja peaks olema Libor piiratud kolme kuni kuue kuuga, see tähendaks seda, et see protsess oleks usaldusväärsem ja Libor keskenduks nendesse äh, piirkondadesse, kus tegelikke tehinguid ka esile tuleb, me oleme nõus nendega, et edastama peaks tehingupõhist infot äh, ja me arvame seda, et läbipaistvus ja e, kontroll on väga oluline, reguleerivatele ametitele tuleb edastada kohe, kohe e, kogu info õigeteks tähtaegadeks ja et sellega arvestataks ka eraturgudele. väga oluline on see, et Libori praegust järelevalvesüsteemi jõustataks e, käitumissuunised peaksid sisse tooma ja sanktsioonid turu manipuleerimise korral me soovitaksime äh, Äh, et me ei nõuaks seda, et Liborist loobutaks, äh, äh, aga Libor ei peaks keskenduma ainult pankadevahelisele mitte usaldusväärsele määrale. sellepärast, et vastasel juhul võiks see viia edasiste, see võiks viia veelgi suuremate probleemideni Liboritega kui need probleemid, mis meil on olnud seni ma rääkisin erinevatest investoritest ja äh, laenajatest, kes laenavad erinevate määradega, erinevaid äh, võrdlusaluseid on, aga mitte ükski nendest äh, ei saa olla üks ja ainus ja seega ei saa Libor olla ainus lahendus. Eonia, Sonja, DCF ja teised, kõik peaksid olema kasutusel. meie usume, et võrdlusaluste mitmekesisus on kõige kohasem lahendus ja me paluksime, et seadusandja võtaks selle arvesse. suur tänu ja jällegi kord äh, väga huvitav äh, äh, seisukohavõtt ja kindlasti meile kasulik. mõned küsimused kolleegide poolt, Kay Swinburne, siis Wolfgang Klints ja siis Philipp, nii et Kay Swinburne, palun. suur tänu ja suur tänu kõikidele kõnelejatele väga kasulik ülevaade teilt kõigilt, erinevad vaatenurgad kui me vaatame neid olulisi võrdlusaluseid, mida praegu ülemaailmsel tasandil kasutatakse, siis tundub, et need on kõik äh, loodud ühe või teise konkreetse turu või toote jaoks ja üsna tihti ka ühe või teise konkreetse eesmärgi jaoks ja siis, kui turud on arenenud, on neid kasutatud laiemalt, kui esialgu oli ette nähtud, ega keegi ei arvanudki, et Libor peaks olema see instrument, millega hinnatakse kõiki tuletisinstrumente, Äh, ja kõige kasutatavamaid investeerimisinstrumente, mitte keegi ei arvanud, et see on see õige äh, instrument, aga keegi ei tulnud ka millegi paremaga välja. kõik kõnelejad on öelnud, et läbipaistvus ja hea juhtimistava on eeltingimuseks tuleviku võrdlusalustele ja seega äh, tekkis mul näiteks küsimus seoses MIFIDiga. me arutame MIFIDit juba mõnda aega Euroopa Parlamendis, oleme jõudnud päris kaugele ja on ebatõenäoline, et äh, parlament lõppteksti praegu midagi üldse äh, võrdlusalustele avatud juurdepääsu kohta lisab ja kindlasti ei pane ta sisse ka meetmeid äh, läbipaistvuse suurendamiseks, nii et ma oleksin tänulik, kui te annaksite meile nõu äh, nendele, kes MIFID-i osas läbirääkimisi peavad, et mida teha nende võrdlusalustega Euroopas ja teiseks, üks asi, millest kaks kõnelejat rääkisid äh, erineva prisma läbi. kui võrdlusalusest äh, saab strateegiline ja süsteemiline oluline element turgude äh, jaoks, kas siis peaks see hinnang olema me räägime siin triljonitest Äh, eurodest äh, lepingutest, mida kõige olulisemate võrdlusaluste alusel luuakse, kas siis äh, selline instrument võiks teenida, kas on õige, et ta saab teenida selle instrumendi pealt või peaks seda tegema siiski mingisugune avalik institutsioon? härra Klints. Uh, uh, suur tänu, Arliin, esimene küsimus läheb volinikule ja teine äh, härra Doktorovile. komisjon on olnud päris edukas äh, äh, antitrust poliitikate loomisel ja rakendamisel. Äh, ja mõned ettevõtted on pidanud maksma ka trahve väära käitumise eest. Te olete alati ettevõtteid trahvinud ja mitte kordagi ettevõtete tippjuhte aga nii nagu täna öeldud, eh, niikaua kui hüved on suuremad eh, kui eh, karistusmeetmed, on pankadel endiselt atraktiivne petta. ja siin ka viide sellele, et indiviidid tuleks konkreetselt vastutusele võtta. minu küsimus teile, kas te olete antud kontekstis seda üldse arutanud? sellepärast, et võrreldes sellega, mis te olete teistel äh, teistes sektorites kogenud, kas teie arust peaks olema indiviididele mm, sanktsioonid ja trahvid ja karistused? edasi küsimus äh, härra Doktorovile. Te tegite ettepaneku andmepõhise mm, indeksi sisseviimiseks B-libori jaoks. minu küsimus, kui kiiresti oleks võimalik seda rakendada ja teiseks, Äh, ma olen kindel, et te olete seda ettepanekut arutanud juba ka turuosaliste ja teistega. Äh, milline reaktsioon on olnud sellele uuele indeksile äh, turuosaliste poolt ja avalike sektori poolt nii Ameerika Ühendriikide kui Euroopa poolelt? ning kolmandaks, miks te seda tasuta välja pakute? mis, mis teie sellest saate ähm,? Philip. Philip, palun. suur tänu, Arliin. kõigepealt äh, volinikule tere tulemast, vabandan, et ma ei saanud olla siin, hääletasin teises saalis parajasti, kui te tulite, aga tahaksin teie käest küsida. kas teil on metodoloogiat, mis määraks ja analüüsiks turumõju äh, Libori skandaalist lähtuvalt? Äh, igasuguseid numbreid ja spekulatsioone käib ringi, aga kui te peaksite eh, kedagi turu eh, kuritarvitamise eest eh, trahvima või karistama, siis ilmselt te peaksite oma karistuse määra siduma ka turu mõjuga. kas te saate valgustada meie jaoks, millist metodoloogiat on võimalik arvutamise aluseks kasutada? teiseks, tahaksin vastata viidata BlackRocki äh, ettekandele ja öelda, et äh, Libori asendamine loomulikult tekitaks suured äh, probleemid juba kehtivate tehingute lepingutele ja nii edasi, nii et otsene kaotamine ei ole võimalus, jah, aga siis te ütlete, et Liborit on võimalik usaldusväärsemaks muuta, minu arust on see võimalus ka piiratud. ja nüüd te panite ette, et me peaksime kasutama erinevaid indekseid erinevate tehingulepingute jaoks. nii, et äh, ühe valemiga ei saa kõike kaasata. ma olen sellega nõus, aga kas te saaksite äh, minna detailsemaks ja öelda, milline metodoloogia võiks olla ühe või teise indeksi valimiseks, äh, arvestades tehingulepinguid? indeks muutub vähem süsteemseks ja see tähendab, et seda ei saa ka nii palju manipuleerida. aga küsimus on, kas me tahame üldse sellist süsteemset indeksit, äh, nii nagu Libor, sest äh, tõmmates paralleeli sellega, et äh, liiga suur, et põruda tähendab, et äh, liiga suur, et üldse eksisteerida, siis äh, me võiksime öelda, et ehk viiteintressimäära Liborit ei peaks üldse olema, sellist suurt ühtset üleilmset süsteemset intressimäära, nii nagu Libor, vaid meil peaks olema palju erinevaid indekseid. Sanchez Preseda, palun suur tänu, kõigepealt ma tahaksin esitada küsimuse volinikule teie ettepanekut, mis puudutab äh, äh, konkurentsi küsimusi. kas te olete äh, viiteintressimäärade küsimust üldse arvesse võtnud? ja kas te olete mõelnud lisaks ettevõtetele vastutusele ka selle peale, et üksikud indiviidid võiksid olla vastutavad ettevõtete käitumise eest. kui me Euroopa Liidu tasandil praegu Libori küsimust arutame, siis me peame silmas pidama, et äh, minevikus oli just Föderaalreserv sellesse uurimisse kaasatud ning Ameerika Ühendriikides avaldati ka aruanne selle kohta, millised manipulatsioonivõimalused selle viide intressimääraga on ning see tähendab seda, et üle Atlandi ookeani tegelikult jõudsid äh, uudised selle kohta, mis siin toimub ja me oleme jäänud ilmselgelt sündmustest maha. Äh, erinevad äh, Äh, pädevad asutused on küll avanud erinevad uurimused, uurimistegevused, aga samas koostöö puudub äh, liikmesriigi tasandi ametite, Euroopa Liidu tasandi ning ka Ameerika Ühendriikide vastavate äh, ametite vahel. Äh, nüüd, mis puudutab siin olukorra parandamise võimalusi, siis tõepoolest meil on võimalik õiguslikku alust muuta, aga ehk ka Konkurentsiametit ja vastavad pädevad asutused peaksid vaatama sanktsioonide võimalusi ning analüüsima, milliseid kasumeid on sellise turu manipulatsiooni tagajärjel toodetud. samuti on vaja mõelda selle peale, milliseid kahjusid on sellega äh, seoses äh, tekitatud äh, ning kellele konkreetselt, seda on vaja kindlasti analüüsida konkurentsi kontekstis ja siis me saame mõjutatuid ka aidata. Um, okay, so I have got some questions. hästi, aga mul on äh, siin mõned küsimused, mis on selgelt kindlatele inimestele esitatud. kas te, kui te ei öelnud, kellele te pöördute, kas siis peaks kogu paneel vastama? jah, ma arvan kõik ja volinikul on kohe kindlasti ka midagi sekka öelda. nii et. Teie esimene küsimus oli pigem teistele esinejatele suunatud, kellel on ka teistsugused oskused ja pädevused. Uh, let's take you, Commissioner, to answer those questions that were specifically nii et eeldame, et teie komisjon vastate nendele küsimustele, mis teile, härra volinik, oli otseselt suunatud, nii et äkki te vastate kõigepealt nende peale. jah, suur tänu. härra Klints ja mingil määral ka härra Sanchez Presedo küsisid selle kohta, kuidas äh, karistuste määra paika panna pärast seda, kui me oleme oma juurdluse läbi viinud äh, ja kui me leiame rikkumise. see on ju ka põhjus, äh, miks me juurdluse avame, et kui meile tundub, et on rikutud reegleid, mis kehtivad võrdlusalustele ja kui meil on need kahtlused ja juurdlus kinnitab neid kahtlusi, siis järgnevad karistused ja nagu te teate, meil on karistuste juhised, kus ei ole räägitud äh, isiklikust vastutusest, vaid meie tegeleme ettevõtetega. nii et võimalikud karistused äh, on suunatud nendele ettevõtetele, mis on sõlminud kartellikokkuleppeid nagu ma eelnevalt juba oma sõnavõtus ütlesin, et kui ma räägin ettevõtetest, siis ma räägin äh, et pankadest, aga mingil määral ka haldajatest. Äh, kui me räägime nüüd karistustest, siis tuleb mõelda ka selle peale, kas kartelli kokkulepe mõjutab ka müüginumbreid. me räägime siin väga suurtest numbritest nii et äh, me peame mõtlema, kui suur oli see kasu, mida saadi pettustest, kui me viime läbi juurdlust ja vastavalt meie reeglitele, millest meil tuleb kinni pidada, siis me vaatame, kuidas kartelli kokkulepe mõjutas äh, müüginumbreid, siis me vaatame, kui suur see rikkumine oli, kui tõsine oli see rikkumine ja kui äh, pikaajalist mõju see rikkumine avaldab. sellised on meie reeglid ja me peame oma reeglitest kinni, me ei saa mingeid uusi reegleid luua. nii et äh, meil ei ole mitte mingit võimalust äh, üksikisikutele äh, karistusi määrata, on teisi organeid, nagu näiteks kohtud ja tururegulaatorid, mis võivad üksikisikustega tegel-, üksikisikutega tegeleda. meie konkurentsipoliitika vaatenurgas tegeleme rikkumistega, mida viisid läbi ettevõtted. kui pangad, fondihaldajad on rikkunud reegleid kuidas me karistuse määra paika paneme? härra Lamberts küsis selle kohta. me vaatame käivet äh, ja müüginumbreid kartelli kokkuleppe kehtimise ajal. koostöö teiste ametivõimudega Euroopa Liidus teeme koostööd mitte ainult riiklike konkurentsiasutustega, vaid ka turureguleerijatega ja teiste ametivõimudega, mis, millel on samasugused ülesanded, mis tegelevad samasuguste olukordadega. ja meie vaatame küsimust konku-, konkurentsivõimest võitlejatena kartellikokkulepete vaatenurgast ja me teeme koostööd ka teiste ametivõimudega, eriti USA ametivõimudega. kartellikokkulepped on USA-s kriminaalkuriteoks ja sellepärast on äh, sealne juurdlus natukene teistsugune, äh, kuid me teeme koostööd kui me alustame kartellikokkulepete uurimist, äh, siis me teeme seda siis, kui me oleme saanud infot võimaliku rikkumise kohta. manipuleerimine ei puuduta mitte ainult pankade rikkumisi, Äh, aga näiteks ka Barclaysi juhtum, seal olid üksikisikud, äh, kes ei pidanud kinni reeglitest, aga see juhtum ei kuulunud meie pädevusvaldkonda. kui me saame informatsioone või on mingeid märke selle kohta või on jäänud mulje, et on äh, sõlmitud kartellikokkulepe, siis me otsekoheselt alustame juurdlust, viime läbi uuringud äh, ning äh, küsime informatsiooni, kas äh, kokkuleppes kahtlustavatest ettevõtetest või ka teistelt ettevõtetelt, siis me vaatame võrdlusaluseid ja jätkame tööd mitte ainult selles valdkonnas, kus viiakse uuringut läbi, vaid ka teistes valdkondades. ja kui me lõpetame oma juurdluse, jah, me ei saa kunagi öelda täpselt, millal meie juurdlused lõpetavad, kuid need juurdlused on meie prioriteediks, me kasutame ära kogu personali, kes on meie käsutuses, me kasutame neid ära võimalikult suurel määral. see, me ei hakka siin kunagi ette aimama, kuidas see mõjutab arutelusid eelarve üle, kuid mõelge teie seda, kui me räägime siin komisjoni eelarvest You know, Mr... aga nagu te teate, härra Lamberts, trahvid lähevad liikmesriikide taskusse. eks ka tulevikus konkurentsipoliitika ülevaatamisel selle eest lobitööd teete. ühe asja juurde ma tuleksin tagasi veel, et te mõtleksite sellele, härra volinik. nimelt, alternatiiv Libor kaks või kui kiiresti äh, ja miks äh, peaks äh, selle tasuta härra Doktorov andma, te olete ju eraettevõte. ja siis läbipaistvus, äh, juhtimistava ja juurdepääs, nii et härra volinik, mõelge vastuste ajal sellele, et kui te vaatate oma ravimeid, et te keskendute ettevõtetele aga kas te kunagi, vaatamata sellele Libori või muud juhtimisele, tooksite välja ravimi, mis on välja töötatud selles samas ettevõttes, mille te, mille te olete uurimise alla võtnud, kuid äh, kui on selge, et see ettevõte seda meedet ei ole õigesti kasutanud, ma ei saa sellele vastata, kartelli otsuse puhul ei olegi mitte mingisuguseid ravimeid. kartelli otsus äh, tähendab ju seda, et kartell lammutatakse. lahendused äh, pigem puudutavad ja seda, kuidas neid meiepoolseid trahve rakendatakse, see on reguleerija asi meie peame keskenduma sellele, et me heidutaksime inimesi kordama sellist tegevust ja ainus viis, kuidas me saame neid kõige paremini heidutada, on kartellile lõpp teha ja leppida kokku trahvi, kui trahvi lepib kokku siis äh, meie suuniste alusel, ehk teisisõnu, äh, nad võiksid vältida seda trahvi, kui nad uue ettevõtte looksid või mis? härra Doktorov, äh, teile mõned küsimused lubage siis vastata sellele, ma arvan, et neljale küsimusele, mis mulle esitati. kõigepealt, kas äh, äriettevõte võiks sellest kasu teenida? ütleme ka selgelt, meie ei arva, et äriettevõte peaks sellest äh, kasu teenima ja teine küsimus, miks me siis seda peaksime tasuta tegema? Äh, seal nüüd juba jah, puristatakse naeru ja et me justkui üritaksime kasu teenida. Bloomberg natukene teistmoodi tegutseb. seda on näha kohe, kui jalutate sisse äh, meie kontoritesse, ükskõik kus maailmas meid on, meil on neid sada viiskümmend, meil ei ole mitte kusagil mitte ühtegi äh, tuba peal, ruumi, kontorit peale vetsude, kus ei oleks klaasseinu ja kus ei näeks, mis seal toimub ja see tähendab, see tegelikult äh, ulatub kolmekümne tagus, aasta tagusesse aega, kus äh, meie ettevõte loodi selle põhimõtte aluses, et läbipaistvus on avalikkuse hüve, hüvi, hüve ja äh, me oleme sellest jät-, lähtunud. jah, me oleme eraettevõte äh,, kaheksakümmend kaheksa protsenti meie omandist kuulub ühele inimesele, kes äh, annab äh, sadu miljoneid dollareid aastas heategevuseks. me oleme seda põhimõtet rakendanud ka teistes kontekstides, näiteks me aitame täna ühte standardi organisatsiooni, mis seab keskkonnajuhtimisandmetele standardeid, me selleks, et seda, et neid andmeid oleks võimalik äh, võrrelda nende allikas, leida, et seda saaks kasutada nii, et ettevõtetel on sellest kasu ja ka keskkonnal on kasu, nii et see on olnud meie ärimoto kaua, äh, me tahame panustada teistesse organisatsioonidesse, teha seda heategevuslikkuse alusel ja panustame ka paljudesse meie personaliliikmetesse selleks, et kogu meie jõupingut, toetus äh, vilja kannaks. jah, nagu ma ütlesin, meisse peaks äh, lähenema natukene teistmoodi, meile küll meeldiks, et Bloombergi nimi oleks igal pool äh, afišeeritud, aga me teeme tegelikult asju pigem sellepärast, et meile tundub, et need on õiged sammud. ja nüüd küsimus, kui kaua läheks selleks, et see Libor kaks sisse tuua? me oleme nõus, ma tahtsin seda veel öelda, nendega, kes ütlevad, et liborit ei ole kerge asendada. jah, me arvame, et äh, selleks läheb väga kaua, aga me arvame, et libor kaks äh, võiks vähemalt vahepealses, äh, vahepealsel perioodil olla väga väärtuslik ja oleks nii-öelda kontrollivaks piduriks Libori reformidele. meil võiks see olla äh, selle eesmärgi täitjana ja võiks äh, siis arenedes Libori välja vahetada. me arvame, et selleks läheks umbes äh, viisteist kuud, kolm kuud baasuuringuteks, info kogumiseks äh,, Äh, krediidiriski vahetustehingud, äh, valuutavahetusmäärad äh, ja nii edasi tuleks kõik võtta vaatluse alla selleks, et võrdlusüksused oleksid õiges kohas, et võrreldaks omavahel õigeid asju, tuleb algoritm välja töötada, kas kasutatakse peamist või keskmist ja nii edasi juba ainuüksi selleks läheb kolm kuud. siis läheks umbes pool aastat eh, selleks, et eh, viia läbi analüüs, vaadata, kas see toimib eh, tegelikes tehingutes, operatiivmeetmed tuleb välja töötada, seda muidugi kõike koostööd turgude ja reguleerijatega, sest mõlemad osapooled peaksid olema kaasatud tuleb siis välja kujundada see süsteem ja rakendada nii, et realistlikult läheks umbes viisteist kuud kogu selleks asjaks. ja lõpetuseks, kuidas on reageeritud asjale? seni on äh, see intrigeerinud inimesi, ütleme nii. me oleme äh, Weekly Review'ga teinud äh, koostööd äh, Äh, lasime neil lugeda ühte oma dokumenti, äh, mille edastame hea meelega ka teile. jah, inimestes äh, tekitab see huvi, aga rohkemat ma vist nende reaktsiooni kohta ei ütleks. kõik, kes täna on sõna võtnud, on ilmselt nõus sellega, kui me toome turule sellised meetmed, mis tõeliselt tehinguid võrdlevaid ja varade suurust võrdlevad, siis sellest on kasu ja seda me üritamegi saavutada. proua esineja annab nüüd sõna härra Koonole. suur tänu Äh, tegemist on olnud minu jaoks väga informatiivse kohtumisega, aga teisalt ei saa ma veel äh, väga vabalt äh, siin rääkida teile täna mõnedest reformimeetmetest, mille me oleme välja pakkunud. paljud nendest on mõtlemisväärt küll. aga mida ma võin küll vist öelda, on see, et kui me vaatame neid võrdlusaluseid, mida kasutatakse praegu maailmas, siis väga raske oleks ette kujutada sellist olukorda, kus äh, ametlik äh, sektor või mõni äh, avalik institutsioon mingisuguse monopoli korras kõik need võrdlusalused ise välja annaks ehk teisisõnu, äh, konkurents äh, on ilmselt vältimatu ja alati võrdlusaluste puhul selektiivseks äh, saab turg ja turg valib ise, milline on kõige sobivam millise tehingu jaoks. ja seega mulle tundub, et turgude reguleerija ülesanne on loomulikult jõustada kõikvõimalikke reegleid turgude kuritarvitamise vastu kuid äh, samas äh, peaks meil olema paigas ka usaldusväärsed äh, standardid käitumisele, kui me räägime näiteks intressimäärade seadmisest. meil peaks olema mingisugune mudel, mis oleks kasutatav kõikide võrdlusaluste puhul ja seega põhimõtteliselt olen ma suhteliselt veendunud, et konkurentsipoliitika tõusetub ka selles kontekstis äh, väga oluliseks, sellepärast et äh, kompromi-, äh, konkurents kindlasti tekib ja see on kasulik. härra Filippono. jah, ma tahaksin vastata Kay Swinburne'i küsimusele. Väga oluline küsimus kas võrdlusaluste seadmine on mingisugune eraettevõtmine või peaks olema avaliku sektori ülesanne, põhimõtteline küsimus. mina arvan, et seda peaks tegema erasektor. erasektor on ometigi ju positiivne, dünaamiline, konkurents on edasiviiv jõud, nagu me teame, nii et jah, selle peaks, selle eest peaks vastutama erasektor, aga volinik Barnier ütles ka täiesti õigesti, et Äh, ausus ja usaldusväärsus on ka avalikkuse vara ja seda ei peaks kontrollima küll äh, erasektor, vaid äh, avalik sektor ja kuivõrd tegemist on avaliku hüvega, siis peab seda kontrollima ka avalik sektor. ja ma näitlikustaksin seda kahe näitega, mis ei ole kumbki ei Libori, ei Euro, Euribori näide vaid hoopis teiste võrdlusaluste näide, mis on ka väga olulised. nimelt krediidiindeksid, turu ITRAKid, mis on välja kujund-, need on üsna mitmed indeksid nii riigisektori jaoks, eurotsooni jaoks ja nii edasi ja need loomulikult äh, mõjutavad otseselt riigivõlaturgu ja, ja võlaturgusid ja praeguse e, euroala kriisi e, kontekstis e, on mul hea meel, et erasektor neid välja toot-, töötab, aga rahulikum oleksime siis, kui avalikul sektoril oleks mingisugune kontroll selle üle. meil on vaja avalikus, avaliku sektori kontrolli sellele, mis toimub praegu euroala äh, võlgadega. teine näide puudutab toorainete valdkonda, vaatame näiteks äh, nafta või gaasihinnad, mille äh, seavad need hinna teatamisagentuurid, jah, erasektori et-, ettevõtmistega tegemist, aga neid tuleb samuti kontrollida, arvestades seda, millist mõju omavad nafta ja gaasi hinnad äh, ühiskonnale laiemalt, siis äh, peaks avalikkus seda kontrollima. Joanna, palun. suur tänu. ma üritan vastata härra Lambertsi küsimusele. ehk teisisõnu, kuidas me otsustame, millist võrdlusalust me kasutame ja millise kliendi äh, jaoks. põhimõtteliselt on meil kaks kriteeriumit kõigepealt äh, võrdlus, äh, konkreetse võrdealuse likviidsuse määr ja teine asi, kas, äh, milline on riskimäär portfelli puhul. siis me keskendume pankadevahelisele määrale uued võrdlusalused tulevad esile äh, igal aastal, paljud nendest varisevad kokku, sellepärast nende taga ei ole piisavalt likviidsust, siis äh, üleöö äh, vahetustehingu määr, mis on pidanud vastu kümme aastat juba, peaasjalikult tänu kriisile, sellepärast et nad on väga kõrge likviidsusega ja rahavoogudest sõltub ta otseselt ja on paljusid neid, kes ütlevad, et taoliste tehingute puhul äh, võib kasutada libori asemel ka midagi muud. nii et kui tegemist on suure institutsiooniga, kes üritab näiteks pensionifondi puhul läbi viia äh, intressimäära vahetustehingu, äh, siis äh, tuleb kaaluda ka seda, selle riski suurust, äh, aga praegu meil õiget võrdlusalust selle jaoks ei ole. Äh. repomäärad samamoodi, see on ka äh, ühtsustatud riskimäär, see sobib teatud tehingute jaoks, aga mitte kõikide jaoks nii et meie positsioon on, et äh, pankadevaheline määr on jätkuvalt äh, kasulik, äh, me peame üritama kuidagi aga sellesse vahendisse pane, panna jälle uskuma kliendid ja me peame seda reformima selles suunas loodetavasti on probleem ajutine ja pankade vahel tehingud hoogustuvad. aga me leiame, et äh, probleeme on sellega, kui hakatakse sanktsioone suurendama, käitumissuuniseid muutma ja nii edasi. me ei ole pank ja paneelides osaleda ei taha, kuid võiksime küll olla järelevalvepaneeli äh, liige, miks mitte. ja siis teie küsimus äh, avalikkuse hu-, huvi kohta, see sõltub likviidsusest ja ma olen teiega, härra Filippo Naa, täiesti nõus järelevalve on oluline, kuid võrdlusalus peab olema likviidne. kui see likviidne ei ole, siis me ei tea, kas meil on võimalik üldsegi see müüa mingil hetkel maha ja tagada raha oma klientidele. proua esinejana ütleb, et see on väga sobiv punkt, kus lõpetada tänane kohtumine, aeg on läbi, suur tänu kõikidele paneeli äh, liikmetele oleme ilmselt äh, nüüd äh, natukene targemad nendes asjades ja natukene peame seda asja seedima ja siis otsustame, mis edasi teha, aga suur tänu kõikidele kõrgeaulistele külalistele, suur tänu ka härra volinikule, et siia jäite ja tuleme asja juurde kindlasti tagasi seadusandlike ettepanekute juures juba konkreetsemalt ja kena õhtut kõigile, suur tänu!